um.... tere pärast, tere pärastlõunat, rahapoliitiline dialoog hakkab kell viisteist viisteist, aga enne seda peame me natukene nagu ikka äh, majas korda lööma, nagu ma saan aru, Saksa kolleegid täiesti mõistetavalt on kergelt elevil täna, aga sellegipoolest äkki võtate istet ja kõigepealt siis päevakorra vastuvõtmine, kas ma pean selle heaks kiidetuks? väga kena ja siis koosoleku protokolli kinnitamine viiendast septembrist, ma eeldan, et ka see on vastu võetud, kuivõrd see on kõigile teile jaotatud. ja nüüd siis mõned esimehe teadaanded äh, enne seda, kui käivitub rahapoliitiline dialoog. kõigepealt AFCO raport äh, mitmetasandilise valitsemise kohta ja ma tahaksin siis ülevaate anda selle tüliõuna kohta, mis äh, jätkuvalt on lahendame, me nimelt oleme mitu korda olnud komisjonina mures AFCO raporti ulatuse osas, kuivõrd see puudutab ka rahapoliitika ja panganduspoliitika küsimusi, pangandusliidu küsimusi ja need on asjad, mille osas EKOn praegu peab läbirääkimisi, näiteks järelevalve osas öö, hoiuste garant-, tagamise süsteemi osas ja nii edasi. neljandal septembril AFCO esimees Kassiini kinnitas mulle, et AFCO on valmis EKONi arvamuse seisukohti võtma arvesse artikkel viiekümne alusel, justkui see kehtiks osa D osas. D alla lähevad EKONi ainupädevusse kuuluvad seisukohad ja EKON äh, võtab arvamuse vastu selleks, et see liidetaks äh, AFCO seisukohta. meie hääletame, aga AFCO siis peab selle üle võtma nii sellisel kujul, nagu me selle esitame, nemad enam ei hääleta. AFCO põhjenduspunktid ja muudatusettepanekud tee osast väljas, mis äh, ei lähe kokku EKONi äh, seisukohaga osa tee osas ei lähe samuti hääletusele pärast mitteametlikke kontakte AFCO ja ECONi raportööride vahel kavatseb ECON nüüd äh, asja panna hääletusele seitsmeteistkümnendal oktoobril ja nagu ma aru saan, see on äh, kuupäev, mis sobib ka AFCO komisjonile nii et äh, tundub, et äh, me oleme jõudnud äh, selles küsimuses hea lahenduseni. nüüd artikkel nelikümmend kuus ja lihtsustatud küsimused, selles osas otsustasid koordinaatorid kümnendal septembril, et lihtsustatud menetlus ilma muudatusettepanekutega peaks kehtima järgmiste küsimuste osas Euroopa Liidu Prantsusmaa kokkulepe, San Bartolomee Äh, maksuküsimuste osas koostatava raporti osas. raportööriks äh, on selle raporti puhul härra Nitras Rahvaparteist ja teine raport on siis äh, direktiivide parandusettepanekud. Need puudutavad Prantsusmaa ülemere territooriume ja raportöör on härra Kaasa ja lühike arvamuste vahetus peaks toimuma kahekümne esimesel oktoobril. samuti peaksime me hääletama ka Omnibus kahe kiirmenetluse osas, puudutab see siis Solvency kaks küsimusi, seda siis samal kuupäeval, selleks et asi jõuaks novembrikuus täiskokku see kõik loomulikult äh, sõltub äh, komisjoni töökiirusest, loodetavasti teiseks oktoobriks nad oma dokumendi esitavad. kodukorra artikkel viiskümmend üks, äh, EKON ja Liibe ühine ettevõtmine, rahapesuvastane direktiiv, nagu eelmine nädal öeldi, see direktiiv läheb arutusele vastavalt artiklile viiskümmend üks ehk teisisõnu EKONi ja libe ühiskomisjon pannakse kokku ja koostöös, vabandust, nelja raportööri kokkuleppel, nimelt raportöör on kummastki komisjonist kaks, on kokku lepitud järgmises ajakavas, raporti eelnõu esitatakse kuuendal novembr-, kolmapäeval muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on reede, viisteist november, muudatusettepanekuid tutvustatakse viiendal detsembril neljapäeval ja kahekümnendal või kahekümne esimesel jaanuaril äh, tahaks siis hääletada. ja lõpetuseks veel ülevaade triloogide kohta. kolmas äh, triloog äh, pankade kriisilahenduse korra osas toimus viisteist september, ulatus ähm, kriisilahenduse ametite ja juhtimisküsimused olid arutelul ja Euroopa pangandusjärelevalve Äh, asutuse ähm, pädevuste osas on veel küsimused lahti ja vastuvõtva ja äh, päritoluriigi vahel samuti ja need peaksid siis tulema järgmisel äh, triloogile arutelule. sellega ma siis lõpetaksin ja peatan istungi paariks minutiks, kuni tuleb kohale härra Draghi, kellele ma lähen praegu vastu, aitäh! okay, we, we, we will start it. niisiis äh, alustame, võib-olla fotograafid äh, vähemalt hoiduksid äh, saadikute vaatevinklist natukene eemale. ma Marioga äh, pidasin äh, maha väikese äh, eraarutelu ja ta täna lennukis tõesti tahtis Financial Timesi ja mitte ainult spordilehte, aga Financial Timesi ajalehes ei olnud, nii et pange see Twitterisse kirja, kui tahate, aga ma olen kindlasti veendunud, et nagu kõik teised meie seast lugesid ka sina seda lehte tegelikult juba eile õhtul tere tulemast meie komisjoni ette eh, selleks, et eh, meile rääkida siis eh, majandus- ja rahapoliitilistest arengutest ja sinu seisukohtadest selles osas ja siis läheme edasi küsimuste juurde. kolleegid, ärge unustage, viis minutit on ühe küsimuse ja vastuse jaoks aega, nii et mida lühemalt te küsite, seda suurem on tõenäosus, et te saate lisaküsimuse esitada, tavaliselt need ju need, mis Maarjale kõige rohkem raskusi tekitavad, aga nii palju siis infoks ja sõna on nüüd teil, härra Draagil suur tänu, esimees, austatud äh, majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed mul on täna väga hea meel äh, osaleda jälle teie komisjoni äh, kohtumisel nii kiiresti pärast seda, kui teie koda võttis vastu väga olulise otsuse ühtse järelevalvemehhanismi osas. enne seda hääletust käisid väga, käis väga intensiivne töö institutsioonide vahel, institutsioonide vahelise kokkuleppe osas, aruandekohustuse ja läbipaistvuse osas. ma tahaksin tänada president Schulzi, teie komisjoni ja läbirääkimiste meeskonda, kes olid nii pühendunud ühtse järelevalvemehhanismi edukale rajamisele. meie kahel institutsioonil on ühtne huvi eh, selles, et kiiresti ja tõhusalt rakenduks pangandusliit. institutsioonide vahelise kokkuleppe eelnõu eh, tagab eh, läbipaistvuse ja aruandekohustuse kõrge standardi, tagades samas konfidentsiaalse informatsiooni kaitse me kavatseme sarnases vaimus, äh, sarnases konstruktiivses vaimus jätkata tööd ka järgnevatel kuudel ja loodetavasti viib see järelevalvenõukogu kiire loomiseni. täna ma tahaksin kõigepealt äh, natukene rääkida hiljutistest majandus- ja rahanduspoliitika arengutest euroalal ja siis tulen äh, kahe teema juurde, mille te olete valinud meie tänase arutelu teemaks, meie mittestandardsete meetmete mõju ja Euroopa Keskpanga uued ülesanded reformitud ehm, rahandus, majandus- ja rahandusliidu arhitektuuris. pärast meie viimast kohtumist juulis on jõudnud meieni positiivset infot euroala majanduse kohta. pärast eh, kuut kvartalit negatiivse tootlikkusega majanduskasvu on tõusnud euroala SKT võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga null koma kolm protsenti võrreldes siis teise kvartaliga kaks tuhat kolmteist usaldatavuse meetmed ja tootlikkuse uuringud on andnud toetust sellele seisukohale, et euroala majandus taastub ka praeguses kvartalis, vaatamata sellele, et juulis olid tootlikkuse määrad nõrgad. tulevikku vaadates peaks majandustegevus kasu lõikama sisemaise nõudluse järk-järgulisest paranemisest, mida toetab Euroopa Keskpanga soosiv rahapoliitika ja see, et tõuseb nõudlus väljaspool euroala eksportide suhtes. aga tööpuudus on siiski liiga kõrge euroalas ja äh, see, sellega ei ole majanduskasv veel tagatud. iga-aastane euroala inflatsioon äh, Äh, kukkus ühe koma kolme protsendi peale augustis kaks tuhat kolmteist võrreldes ähm, juulikuise ühe koma kuue protsendiga. peamised äh, hinnasurved äh, jäävad ilmselt suhteliselt vaikseks, väikseks, peegeldades siis nõrkust kogunõudluses ja selles, et majandus taastub tagasihoidlikult keskpikad ja pikpa perspekt-, pikas perspektiivis on inflatsiooni ootused selles, et hinnastabiilsus on tagatud, kuid riskid loomulikult keskpikas perspektiivis säilivad. rahapoliitika, eriti krediididünaamika on öö, madal öö, juulis jällegi vähenes äh, erasektorisse antavate laenude osa. Äh, nõrk äh, laenudünaamika peegeldab seda, et millises faasis on praegu äritsükkel, kuid see tähendab ka kõrgemaid krediidiriske ja seda, et nii laenuandjad kui laenuvõtjad peavad pidevalt oma bilansse parandama. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta suvest aastast äh, alates äh, läbi elatud paranemine majanduse kontekstis ei ole viinud veel äh, ähm, laenumahtude suurenemiseni ja selles kontekstis on Euroopa Keskpanga nõukogu võtnud endale kohustuseks soosivat rahapoliitikat jätkata nii kaua kui võimalik, selleks et taas kinnitada ja selgitada seda tingimuslikku Äh, kohustuse võtmist, äh, seda kõikuvate äh, rahaturgude intressimäärade osas on Euroopa Keskpank juulikuus välja öelnud oma tuleviku seisukohad, mille kohaselt siis pikemas perspektiivis peaksid keskpanga intressimäärad jääma praegusele või madalamale tasandile selle ootuse, see ootus sai kinnitust augustis ja septembris, selle aluseks on inflatsiooni mõõdukas prognoos, ähm, mis laieneb keskpikka perioodi. arvestades seda, et äh, majandus on laias laastus nõrk ja et äh, rahapoliitika dünaamika on väike, me kavatseme säilitada selle soosiva rahapoliitika äh, Äh, selleks, et tagada hindade stabiilsus ja tagada stabiilsus rahaturgudel Ta. tagamaks äh, selle, et äh, rahapoliitika kantakse üle rahastamistingimustele laiemas majanduses on oluline, et võetakse tõhusaid meetmeid selleks, et euroala killustamist vähendada krediiditurgudel ja toetada neid panku, kellel on vaja keda on vaja toestada. rahapoliitika neid eesmärke küll teenib, kuid ta saab ülemineku puudujääke eemaldada ainult siis, kui need ei ole seotud äh, sügavamate struktuursete äh, takistustega. Äh, sellega, et me oleme andnud piiramatu juurdepääsu keskpanga refinantseerimismeetmetele piisava tagatise Äh, vastu on olnud üks nendest meetmetest, mis on olnud äh, äh, rahastamissurve vähendamisel kõige olulisem pankade jaoks. tagatise raamistik on äh, olnud äärmiselt vajalik selleks, et tagada riski, riskide mõõdukas tase keskpanga bilansi jaoks ja samal ajal äh, on see äh, kindlasti toetanud läbipaistvust näiteks ähm, finantsturgud, finantsurgudel, turgudel. selleks, et maksujõulised pangad oleksid, ähm, jääksid ka tulevikus maksejõuliseks, on viinud selleni, et praegused Äh, või seni turgusid äh, kahjustanud meetmed on kõrvaldatud. rahapoliitilised otsetehingud, mille me kuulutasime välja eelmisel aastal, on äh, takistanud riskide stsenaariumite realiseerimist. rahapoliitilised otsetehingud on väga tõhusaks kaitsemeetmeks Keskpanga mandaadi kohaselt ja on tingimuslikkuse poliitikaks selleks, et tagada valitsuste, et, et vabandust, valitsused oleks jutku, jätkuvalt motiveeritud äh, viimaks, tagamaks selle, et nende eelarved on ka maksujõulised ja et nende rahapoliitikad oleksid jätkusuutlikul teel. viimase aasta jooksul on usaldusväärsus euroala öö, äh, taastunud, tulemuseks öö, äh, on vähenenud äh, ka euroala raha, rahastamisturgudel killustamine killustumine. see ei ole mitte ainult ähm, Euroopa Keskpanga mittestandardsete meetmete teene, vaid ka valitsuste teene, kes on euroala juhtimiskavadest kinni pidanud ja reformid läbi viinud. Äh, hoiuste väljavool surve all olevatest riikidest on vähenenud pankadele on juurdepääs turgudel suurem äh, ja vähenenud on jätkuvalt ja pidevalt äh, Euroopa Keskpanga rahastamistoetustest sõltuvus. Need paranemised on peegeldunud peaasjalikult äh, Äh, selles, et paljud pangad on äh, maksnud äh, Euroopa Keskpangast saadud krediiti varem tagasi, kui ette nähti. Need on siis krediit, mis on saadud Keskpangast kahe-kolmeaastase refinantseerimisoperatsiooni käigus kuigi on, see on märk normaliseerumisest, võib siiski see, et maksejõulisus väheneb Äh, tekitada lisasurveid äh, turgudel ja me kavatseme olla väga ettevaatlikud selles osas, et mid-, mida sellised arengud võivad tähendada rahapoliitilise olukorra jaoks. ja tuleksin nüüd korraks äh, tagasi Euroopa Keskpanga ülesannete juurde reformitud majandus- ja rahapoliitilises arhitektuuris kriisi algusest on äh, meie, on meie arhitektuur palju tugevam. Euroopa on toonud sisse eelarve ja makromajandusliku järelevalvesüsteemi, luues äh, Euroopa stabiilsusmehhanismi ning on parandanud institutsionaalset äh, raamistikku. Euroopa liigub väga kiiresti ühtsest järelevalvemehhanismi suunas, mis kehtib siis pankadele euroalas meie äh, peamine eesmärk äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta viimases kvartalis on äh, kogu seda tööd täiendada ühtse pankade kriisilahendusameti ja riisi, kriisilahendusfondi loomisega. nii nagu komisjon on ette näinud, Euroopa Keskpank toetab ettenähtud ajakava selle süsteemi loomiseks, et see oleks äh, valmis jaanuariks kaks tuhat viisteist. see kuupäev on täiesti kohane, arvestades seda, kui pakiline see teema on. ja nüüd paar sõna veel Euroopa Keskpanga konkreetsest äh, rollist äh, täismahulise pangandusliidu suunas. juba aastal kaks tuhat kümme ja seda paljuski tänu teie institutsiooni panusele loodi Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, mille eesmärgiks oli siis äh, kontrolli all olla makro, hoida makrotasandi usaldatavus, riskid finantssüsteemis. Euroopa Keskpank on andnud äh, ESRB-le sekretariaadi ja seega toetab ESRB-d. sellel aastal astuti veel üks äh, samm, kui otsustati luua ühtne järelevalvemehhanism. Euroopa Keskpank on täiesti pühendunud oma uute kohustuste ülevõtmisele ja on äh, valmis äh, loomulikult vastutuskohustust kandma selles osas. ettevalmistav töö on juba käivitunud selleks, et tagada, et uued ülesanded äh, täidetakse nii tõhusalt ja professionaalselt kui võimalik. kuigi sünergia uue järelevalve ja praeguste rahapoliitiliste eesmärkide ja ülesannete vahel on täiesti selgelt näha, kavatseb Euroopa Keskpank väga karmilt pidada kinni äh, ülesannete lahususe põhimõttest, eh, nii nagu seda näeb ette eh, järelevalvemehhanismi määrus. see ülesannete lahuse hoidmine tagab selle, et Euroopa Keskpank eh, tähendab ka jät-, ka tulevikus oma peamist eesmärki, nimelt olla hinnastabiilsuse valvuriks, seda täiesti sõltumatult vastavalt aluslepingutele Äh, tõhus äh, rahapoliitiliste ja järelevalvel ülesannete lahkulöömine rakendub nii otsuse langetustasandil kui ka tehnilisel personali tasandil. luuakse eraldiseisev järelevalvenõukogu, äh, kes siis koostab ja jõustab otsuseid. lisaks sellele juhatuse seisukohad järelevalve küsimustes lüüakse selgelt lahku rahapoliitilistest otsustest see kahe ülesande eraldamine viib ka eraldiseisvate päevakordade ja kohtumiste korraldamiseni. ja nüüd äh, paar sõna veel Euroopa Keskpanga tegevusest Troika raames. aastal kaks tuhat kümme palus nõukogu äh, meilt tehnilist ekspertabi selleks, et äh, koostada ja seirata Euroopa Liidu IMF, IMF-i Rahvusvahelise Valuutafondi finantsabiprogramme. keskpangal on aga nüüd vahepeal antud konkreetseid eesmärke stabiilsusmehhanismi lepingu ja Euroopa Liidu teisese seadusandlusega. me oleme teinud koostööd komisjoniga selleks, et anda tehnilist abi vastavalt meie ekspertteadmistele. nii nagu ka varem, oleme me valmis oma seisukohti jagama olukorra kohta programmialustes riikides, jagame neid seisukohti Euroopa Parlamendiga ja e, selgitama, e, millist nõu on antud Troikale. kuid samas on väga oluline meelde tuletada see, et eurorühm on see, et kes, see, kes otsustab, kas Äh, mõnele riigile antakse finantsabi ja, ja millistel tingimustel seda tehakse. suur tänu tähelepanu eest ja ootan nüüd teie küsimusi. suur tänu. Um, aitäh selle eest, et te püüate siin saavutada võimalikult äh, suurt läbipaistvust ka Troikaga seonduvalt. see on teema, mis on äh, väga hingelähedale, lähedane meie komisjonile see, et äh, on meil võimalik äh, siis sellist sidet pidada Euroopa Keskpangaga, on vägagi tervitatav. aga nüüd kõigepealt äh, Rahvapartei nimel Jean-Paul Gauzes, palun küsimusega. aitäh, härra president, selle sõnavõtu eest. tahaksin võib-olla küsida ka ühe päevakajalise küsimuse, et millised on äh, proua Merkeli äh, taasvalimise mm, tagajärjed, kuid võib-olla see küsimus on liialt äh, ennatlik. ma tuleksin pigem tages, tagasi Euroopa Keskpanga järelevalve funktsiooni juurde. me räägime, lähtume siin institutsioonide vahelisest kokkuleppest, mis, mille aluseks on suurem läbipaistvus, kuid samas ka konfidentsiaalsusnõuded. nüüd äh, tegemist on muidugi intellektuaalselt huvipakkuvate sätetega, et vaadates äh, seda, kuidas äh, on lähtunud teekaardist Euroopa Keskpank, te rääkisite ka sellest, et äh, peaks olema selgelt eraldatud äh, keskpanga roll ning järelevalvaja roll, et millised on siis, äh, milline peaks olema täpselt nende sätete ähm, väljatöötamise ajakava, sest need on tõepoolest keskse tähtsusega pangandusliidu toimimise seisukohalt, aitäh! Thank you um.... aitäh. ma käsitleksin teie küsimust äh, laiemalt, et milline on siis ähm, ettevalmistava töö ulatus ühtse järelevalvemehhanismi tarvis. me praegu võime teatud rahuloluga nentida seda, et tehakse kiiret äh, kiireid edusamme selleks, et Euroopa Keskpank saaks täita oma rolli ühtse järelevalvemehhanismi all. nii et ettevalmistustööd on täies hoos ja seda edu on saatnud ka tihe koostöö riikide järelevalveametite ning Euroopa Keskpanga vahel. me oleme rajanud äh, spetsiifilised, spetsiaalsed struktuurid, meil on äh, kõrgetasemeline äh, rakkerühm, mis äh, tegeleb just järelevalve küsimustega, oleme ka-, kaasanud riikide järelevalveametite esindajad ja lisaks sellele selle ettevalmistusfaasi lihtsustamiseks seitsekümmend kaheksa inimest on erinevate riikide järelevalveametitest lähetusse eh, saadetud just selleks, eh, selle ettevalmistustöö tegemiseks. ja tahaksin eh, tuua siin, loetleda ka neid arutel-, neid valdkondi, milles töö toimib, toimub kõigepealt käsiraamatu koostamine, teiseks järelevalveraportite koostamine, kolmandaks äh, Äh, ühtse raamistiku määruse koostamine ühtsele järelevalvemehhanismile ja kasutatakse siis äh, bilansi äh, hinnangut ja see puudutab sada kolmkümmend, sada kolmekümmend panka ja nad moodustavad siis kaheksakümmend viis protsenti kõigist euroala varadest, me räägime siin riskihinnangust, bilansihinnangust ja ka eh, stressitestidest. ja kui nüüd tulla ajakava juurde, siis on märkimis, märkimisväärseid edusamme saavutatud viimastel kuudel just eh, tänu sellele, et on kõvasti tööd tehtud Keskpangas ja muidugi ka riikide järelevalveametites. ja ühtse järelevalvemehhanismi äh, äh, käivitamine, mis siis on ette nähtud äh, määruses üks aasta, sellest püüame kinni pidada ja anname ka aru Euroopa Parlamendile nende edusammude kohta, mida tehakse kvartalipõhiselt. see saadetakse ka Euroopa Liidu Nõukogule ning komisjonile. Thank you Um, oh, right. Actually, I've got a little note here from Adolfo, which... nii, siin on Adolfolt äh, väike kirjake, kus on äh, öeldud seda, et äh, ühtse järelevalvemehhanismi äh, juhi ning asejuhi hääletus peaks toimuma äh, täiskogul detsembris. nüüd aga sotsiaaldemokraatide nimel Elisa, Elisa Ferreira, palun. Äh, aitäh kõnelen portugali keeles. Sharon, kas saaksid uuesti kella käivitada? Eh, Senhor Draghi, muito prazer em... härra Draghi, mul on hea meel, et te siin täna olete. nagu olen ka varem öelnud, tahaksin teid tänada ja kogu Euroopa Keskpanka tänada kogu tehtud töö eest äh, mis on tehtud äh, selleks, et äh, siis äh, eurot tõepoolest ähm, päästa otsetehingutega, rahapoliitiliste otsetehingutega, kuid Portugalist rääkides ja troikast rääkides, Portugal on teinud kõike seda, mida soovitati, kuid järgnes sellele majanduslangus, mis oli hullem kui see, mida prognoositi. ajalooliselt kõige suurem tööpuudus võlakoormus, mis moodustab kohutavalt suure osa SKT-st, riigivõlg on, on see, me räägime siin endiselt seitsmeprotsendistest intressimääradest ja teie äh, troika liikmena ja kui räägime ka rahapoliitilistest otsetehingutest, siis mida te võiksite öelda just Portugali kontekstis? minu teine küsimus puudutab äh, ka Keskpanga rolli ühtses järelevalvesüsteemis. esiteks selle järelevalvemehhanismi käivitamine kui me vaatame varade kvaliteedi hindamist, siis kuidas on võimalik seda teha ilma, et meil ei oleks kriisilahendusmehhanismi enne paigas. ja teine küsimus äh, proovutab seda ühtset kriisilahendusfondi, mina olen selle teema raportöör, see fond äh, seda äh, finantseeritakse kümne, neljateistkümne aasta jooksul panga poolt, aga kuidas on siis võimalik seda täpselt ette kujutada, seda krediidi kättesaadavust, see peab ju lähtuma sellest hetkest, kui fond rajatakse, kuid see seaks antud juhul ka panga edu riski alla. aitäh! Teie küsimus Portugali kohta me näeme majanduse taastumise esimesi märke. ja kui räägime eelarvest, siis äh, riigid äh, ei peaks kindlasti nüüd lahti harutama neid edusamme, mis on juba äh, saavutatud ja sammu tagasi astuma. nii et kindlasti peaks sellel teel jätkama, kuid fiskaalkonsolideerimine peaks olema majanduskasvu äh, soosiv, et äh, kasutatakse vähem äh, maksustamist vahendina ja peaks samas täielikult läbi viima strukturaalsed reformid näiteks nii toote kui teen-, teenuste turul, äh, konkurentsi vallas, teistes riikides puudutab see pigem tööturgu. see, need reformid on vajalikud selleks, et oleks äh, majanduskasv või majanduse taastumine ka jätkuva mõjuga Portugali puhul on, äh, sõltub palju edusammudest e-, erastamise vallas ütleksin, et, et äh, hiljutised sündmused näitavad, et isegi kui on näha, et hakkab kuidagi fiskaal, eelarve konsolideerimise edusammid hakkavad äh, kuidagi lagunema või pragunema, siis äh, on kohe näha ka finantsturgude äkilist reaktsiooni nii et äh, see kohe peegeldub ka intressimääradesse ja see ei ole midagi, mida me saaksime lihtsalt kahe silma vahele jätta. nii et äh, turgude reaktsiooni peab alati oma tegudes arvesse võtma. teiseks, kuidas äh, siis varade hindamist läbi viia enne, kui äh, meil ei ole ühtset solveerimis- või kriisilahendusmehhanismi veel paigas. me peame endale seadma vägagi tiheda või ambitsioonika ajakava selleks, et vastu võeta ühtne kriisilahendusmehhanism. ja me peame seda esimest faasi kasutama just riikide tasandil. nii et äh, selleks, et äh, oleks varade hindamine usaldusväärne, peaksid äh, meil riikides kontaktpunktid paigas olema riik, riikides kaitsemeetmed paigas olema ja seetõttu ei ole mõtet äh, siin äh, rääkida sellest, kas äh, see ühtne kriisilahendusmehhanism on paigas või mitte, et eelkõige sõltub see siis riigi enda tegutsemisest. nüüd räägime kaitsemeetmetest liikmesriikidel kui me räägime sellest kümneaastasest äh, perioodist, äh, siis äh, Euroopa Keskpank leiab, et tegemist on liiga pika perioodiga ja olen teiega nõus, et vahepeal peaks olema teatud kaitsemeetmeid, teatud krediidivoog, see pärast tasandub, kuid kindlasti peaks see kättesaadav olema. Thank you very much. Now for Aldi, Sylvie Goulart nüüd äh, Silvi Kula ALDE nimel, palun. aitäh, härra president, tere tulemast taas. Teie äh, kõne viimane osa intrigeeris mind. kas äh, te kavatsete mingeid, näete ette mingeid muutusi Troika tegevuses, te ütlesite seda, et anname tehnilist, tehnilisi nõuandeid äh, ja räägite edaspidigi nõuannetest äh, ja räägite sellest, et äh, just äh, Eurogrupp otsustab, aga kes siis täpselt otsustab nende meetmete puhul, mida kasutab Troika, kas te olete seal nõustajana kaasatud või siis Troika, millel ei ole mitte mingisugust juriidilist alust ähm, aluslepingutes või olete te siin ka mm, aruandvaks asutuseks? With the beginning of the crisis. kriisi algusega kõik äh, äh, andsid nõu, et Troika peab moodustama, moodustatama ning Euroopa Keskpank äh, on äh, täielikult ning oma pädevuse ulatuses jaganud oma kogemusi, oma oskusi eurorühmaga, komisjoniga, IMF-iga ja me näeme seda rolli eh, jätkuva, jätkuvana nii pikalt, kui see kriis jät-, käesolev kriis jätkub. nii et eh, me ei näe otseselt Euroopa Keskpanga osana Troikast. aga sellisel juhul, kes äh, kes siis otsustab, mida siis inimestele öelda, et millal me saame otsustada, et kriis on otsas ja, ja millal saab öelda, et keegi otsustab, mitte lihtsalt ei anna nõu. troika ei otsusta, eurorühm otsustab ähm,, otsustab äh, programmide finantseerimise üle, sest äh, neid rahastatakse riikide maksumaksjate äh, arvelt. nii et eurorühm on see poliitiline institutsioon või üksus, kes äh, otsustab programmide üle Troikal, vähemalt Euroopa Keskpanga seisukohast on äh, nõuandev roll. ja eurorühm äh, võib seda, neid nõuandeid arvesse võtta või mitte. Silvi, kas soovisid uuesti veel ühe küsimuse esitada? härra president kui äh, ma räägin äh, kui ma nüüd räägin näiteks lastega ja ma ei saa täpselt aru, kes vastutab täpselt selle segaduse eest, mis majas valitseb, siis Children. Eh? ma nüüd ei tahaks, äh, härra Draghi, ma ei tahaks kutsuda eurorühma lasterühmaks, ma ei usu, et nad oleksid meelitatud. Back to my previous comment. Right now for the ECR uh,, Dirk-Jan Epping. nüüd palun um, ECR-i nimel Dirk-Jan Epping aitäh. föderaalreservide äh, otsus, äh, et mitte äh, vähendada survet ja tahtsin küsida, kas sellisele kvantitatiivsele kergendusele, kas ka Euroopa Keskpangal on mingi alternatiiv välja pakkuda? me teame sellest, et on ähm, kolma, kolm miljardit eurot ju kättesaadavaks tehtud äh, suhteliselt madalad taga-, tagatiste tasemega ja härra Liikanen eile Äh, ütles Corriere de la Sieras, et Euroopa Keskpank on likviidsust valmis toetava äh, laenuturul veel ühe pikaajalise laenuga kui vajalik. ja küsimus on, kas on võimalik neid soovutusi äh, kommenteerida ja samuti härra Liikoneni kommentaari, kas uuesti LTRO pikaajalised laenud kasutusele võetakse ja millisest ajagraafikust me räägime? Thank you, your impression is right. E, teie mulje on õige. kuid e, LTRO-st rääkides, e, kui me räägime vabatahtlikest tagasimaksetest, siis septem-, kolmanda septembri seisuga see oli kolme miljardi euro ulatuses äh, Eh, see oli kuuskümmend kolm protsenti likviidsuse süst, süstist. see on eh, ühelt poolt eh, hea märk, see tähendab seda, et pangad ei sõltu enam nii palju Euroopa Keskpanga finantseerimisest ja need on, nad saavad ennast ise siis laenude või siis hoiuste kaudu finantseerida enda tegevust kuid teiselt poolt äh, kui, seda võib ka nimetada liiaseks likviidsuseks ja sellel võivad olla ka negatiivsed mõjud. meie oleme enda poolt välja töötanud juhtnöörid, mis erinevad äh, USA, Ühendkuningriigi ning Jaapani omadest, kuid me oleme valmis äh, kasutame ka teisi instrumente, mis äh, sisaldaksid LTRO kasutamist äh, ja puudutaks äh, siis ka pikaajalisi laene ning aitaks tegeleda keskpika perspektiivi inflatsiooniga. Uh, in that case we can move on to the Greens uh,, Sven Kiigel. Uh, palun, Sven Kiigel, Rohelised. tere tulemast, president ja mul on mõned küsimused, mis puudutavad rakendamise olukorda, ühtse järelevalvesüsteemi rakendamise olukorda. esiteks, määrus näeb ette ranget eraldamist rahan-, rahastamis- või rahanduspoliitika ja järelevalve vahel. ja te olete siin ka väga selgelt välja toonud need erinevad vastutused. sellepärast küsiksin, kas siis tänasest algavad äh, järelevalveasutuse kohtumised Euroopa Keskpangast, et tagada, et selline eristus tõepoolest ka on ka otsuste langetamisel või siis oodata nii kaua, kuni aseesistuja on äh, ka tõesti valitud. teiseks, äh, kas meil on selged karjääriredelid Euroopa Keskpangas? nii et et äh, on võimalik võtta vastu otsuseid, mida, mis ei pruugi järelevalveasutusele meeldida. nüüd, mis puudutab varade teste ja bilanslehtede äh, kontrolli, kas te saate tagada, et ka riikide võlakirju kontrollitakse ja lõpetuseks, kas te saate tagada, et keskpank tagab, et bilanss, bilansilehtede kontroll riiklikul tasandil ei viida läbi mitte ainult riiklike järelevalveasutuste poolt, vaid ka sõltumatute ekspertide poolt. nii et kontrollitakse mitte ainult äh, kõrgemal tasandil Keskpanga poolt, vaid, ähm, vaid ka bilansi äh, koostamise mehhanism, aitäh. That uh, the separation principle is jah, tänan, ma tahan öelda teile, et see eristus on väga selgelt olemas. ka riiklikel keskpankadel on järelevalvepädevused ja neil on pikaajaline kogemus, nii et neid kahte funktsiooni saab, saab täita ilma, et üksteist puudutaks üks teie küsimusi puudutas veel äh, seda ja ma saan teile kinnitada, et varade hindamise, hindamise viib läbi Euroopa Keskpank ja ka riiklikud järelevalveasutused, kolmandad osapooled. nii et äh, me eeldame, et teiste liikmesriikide järelevalveasutused teevad äh, samuti koostööd ja lisaks osalevad ka sõltumatud sektori konsultandid. kas äh, see on nõue, mis kehtib kõigile liikmesriikidele? Äh, jah, see on nii. nii et on terve rida konsultante, on terve rida hankeid, mille käigus siis valitakse eksperdid ja samuti erasektori eksperdid osalevad. üldisemalt äh, vara hindamine, sellel on mõtet ainult siis, kui tegemist on usaldusväärse hindamisega. nii et me teeme kõik, mis võimalik selleks, sest vastasel juhul ei ole sellel mingit mõtet ja see on lausa kontraproduktiivne me, üks tulemusi, mida me eeldame või ootame neist äh, bilansihinnangutest, kvaliteet, varakvaliteedi hinnangutest, on see, et äh, hajutada see udu või häma, mis praegu pankade bilansside kohal hõljub euroalal. ma arvan, et mingil määral on seda juba liigselt tehtud või üle pingutatud aga ma äh, arvan, et äh, see viis, kuidas meie soovime testid läbi viia, aitab äh, seda lahendada. oluline on protsess, mitte ainult tulemus. selleks, et jõuda selle tulemuseni, mida me soovime saavutada, selgitada neid küsimusi, siis peame me olema üha läbipaistvamad oma protsessides ja tagama, et äh, huvide konflikti ei tekiks üheski faasis. nii et see on Keskpanga seisukoht, aga ma arvan, et ka riiklikud järelevalveasutused on samal arvamusel. ja ma arvan, et nende vahel on loodud väga, väga hea suhe. ja tahtsid, samuti küsisite, kas me eh, hindame ka riikide võlaväärtpabereid. me ei ole veel seda arutanud, kas ka nendega tegeletakse, kuid äh, igal juhul peab olema tegemist äh, olema läbipaistva usaldusväärse protsessiga. veel arutame seda küsimust ja äh, oktoobri keskpaik näha esimene teadis selles küsimuses. et järelevalvenõukogu äh, seda ei kontrolli mitte Euroopa Keskpank, vaid liikmesriigid. nii et liikmesriigid määravad äh, järelevalvenõukogu liikmed. Nad ei ole veel määratud, nii et hetkel ei saa veel mingeid koosolekuid kokku kutsuda. nõukogul ei ole veel liikmeid kuid kui need liikmed on olemas ja, ja koosolekuid ei korralda, siis ei ole mingit demokraatlikku kontrolli. demokraatlik kontroll on olemas, meil on kõrgetasemelise äh, töörühm selleks, kuid äh, see on äh, liikmesriikide pädevuses määrata järelevalvenõukogu liikmed. see ei ole Euroopa Keskpanga ülesanne, nii et oleme siin teie kätes. praegu aga püüame liikuda edasi võimalikult kiiresti ja efektiivselt. me ei taha jääda kinni neisse sammudesse, institutsioonilistesse sammudesse, mis on küll olulised, need tuleb äh, võtta, tuleb võtta vastu otsused ja siis saame edasi liikuda. siin on väga palju huvitavaid küsimusi, mida oleme kuulnud. nii et peame veidi tagant torkima ka eurorühma, et nad määraks liik-, äh, liikmed. Liikmed palun, härra Nikos Tšuntis. me too rollo tis Euroopakis kedri-. härra president, mul on äh, küsimus Euroopa Keskpanga rolli kohta Troika liikmena. Kreeka finantsministeerium teatas hiljuti, et äh, et Kreeka äh, valitsus ähm, ähm, ütles, et skp võlg on sada kaheksakümmend protsenti, viissada kaheksakümmend protsenti SKP-st ja troika eeldab, et on saavutatud sada kuuskümmend viis protsenti. teised troika liikmesriigid, IVF ja teised ähm, määrasid äh, teatud äh, reeglid äh, võla vähendamiseks. ja võttes arvesse, et troikasse kuulub ka Euroopa Keskpank ja hetkel ju ka hinnatakse Kreeka programmi ja seda, kas seda peaks laiendama siis äh, kuidas mõista seda Euroopa Keskpanga väidet, kas, kas te leiate, et meie võlgade tase on mm, jätkusuutlik ja kuidas on lood IWF-i hinnanguga? kas te arvate, et milline on siis see võlatase, millega arvestatakse, milline on Troika arvamus Kreeka olukorra kohta ja mis on teie plaanid? Well, let me, uh, let me say that basically this question asks see küsimus käib põhimõtteliselt selle kohta, kas äh, Kreekal on vaja veel järgmist programmi ja ma arvan, et on veel vara selle kohta seisukohta võtta, sest et äh, praegune programm kestab veel kahekümne kolmeteistkümne aasta lõpuni. ja IVF äh, programm veel kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani. nii et äh, hetkel on veel vara arutada võimalikke järelprogramme. see otsus sõltub ka näiteks äh, sellest, milline Euroopa turu ligipääs järgmise aasta lõpuks. mis puudutab Euroopa Keskpanga rolli Troikas, siis oleme vastutavad rahanduspoliitika eest ja ma arvan, et on hea, et me oleme troika osa kriisi ajal. me ei, ei paku rahalisi toetusprogramme ja ähm, pakume abi pankadele Kreekas ja teistes liikmesriikides, nii et meil on suur huvi olla troika osa, sest nii äh,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 härra president, ma esitan veel kord oma algse küsimuse, sest te ei vastanud sellele. see suhe Troika ja Rahvusvahelise Valuutafondi vahel, ma kordan veel kord, IWF ütleb, et see võlatase ei ole vastuvõetav. ja mil-, milline on teie arvamus kas, kas sada kaheksakümmend, saja kaheksakümne protsendine äh, võlg on äh, vastuvõetav või ei ole? Frankly, we see no reason. The, pre the current assessment is that debt is sustainable and we see absolute me praegu leiame või meie seisukoht on hetkel, et see on jätkusuutlik ja meil ei ole põhjust seda seisukohta muuta. I don't think you are going to get anything further on that uh,. 180% sada kaheksakümmend protsenti võlga tundub siis olevat jätkusuutlik. palun EFT Sampo Terho. suur tänu, esimees, ja tere tulemast teile, härra Draagi, meie komisjoni ette jälle kord. ma tahaksin küsida küsimuse tuleviku pikema perspektiivi poliitikate kohta Äh, nagu te ütlesite oma avasõnades, äh, on intressipoliitika ilmselt jäämas samaks veel pikaks ajaks. iga kord, kui Keskpank langetab äh, otsuse intressimäärasid alandada, turud premeerivad seda otsust. kui tuleb kuskilt mingisugune kõhklus selle kohta, et intressimäärasid tõstetakse, lähevad turud rahutuks. ma olen natukene mures kas intressimäärast praegusel kujul on siis kujunenud mingisugune norm, kas praegu on siis tavaline olukord või vähemalt peavad praegust olukorda tavaliseks turud? ja seega minu küsimus, millises olukorras te üldse kaaluksite intressimäärade tõstmist ja kas see on äh, praegu aastate lõikes üldse võimalik? ma olen mures sellepärast, et praegune intressimäär Põhjala riikides tegelikult toetab äh, võlgadesse sattumist kuigi me üritame oma poliitiliste meetmetega lõhki laenamist kogu aeg vältida, aitäh. Thank you. aitäh. praegune, äh, praegu lähtume sellest, et äh, need intressimäärad jäävad madalale tasemele pikemaks ajaks ja see suunis põhineb meie keskpika perspektiiv, perspektiiviga hinnangul. ja see lähtub sellest, et see intressimäär langeb ühe koma kuuest ühe koma kolme protsendini. ja see jääb pikemaks ajaks äh, sellisele madalale tasandile, võttes arvesse majanduse äh, nõrkust hetkel. see on meie keskpika perspektiiviga hinnang, siis meie rahanduspoliitika, mille mandaadiks, meie mandaat on säilitada hinna, hindade stabiilsus, siis selle põhjal oleme selle suunise välja andnud nii et intressimäärad jäävad siis praegusele või veel madalamale tasandile pikemaks ajaks samas inflatsiooni ootused äh, jäävad äh, äh, samuti samaks, nii et see on see stsenaarium, mida me praegu ette näeme veel üsna pikaks ajaks. on ka tõsi ja ma arvan, et seda, see seisab teie küsimuse taga, et madalad intressimäärad pikaajaliselt ähm, kätkevad endas ka riske ja me teame seda, me oleme seda näinud ka minevikus. nii et ähm, me oleme väga tundlikud nende riski suhtes, mis võivad johtude suhtes äh, finantsstabiilsusele, kui intressimäärad on väga madalad ja seda peame, äh, siis peame kasutama makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmeid, kui äh, sellised ohud äh, tekivad. kuid me ei näe eriti tõendeid, et midagi sellist võiks juhtuda, aitäh. I am glad you mentioned macro mul on hea meel, et mainisid makrotasandi usaldusjärelevalve instrumente, me tuleme varsti nende juurde. rahvapartei Werner Langen. härra president. seni olen toetanud vägagi Euroopa Keskpanga seniseid meetmeid ka selle tõttu, et see oli üks väheseid institutsioone, kes suutis midagi ette võtta kriisis. sellepärast vaidlen ka vastu neile kolleegidele, kes ühe uuesti tõstatavad troika probleemi juba sajandat korda. minu meelest on see täiesti vajalik. kuid ma ei ole kõigega nõus, mida EKP teeb. ja sellepärast tuleksin selle juurde, mida ütles kolleeg Igolt äsja. nimelt, mis puudutab rahandus- ja järelevalvepoliitika eraldamist, see on väga oluline küsimus rahanduspoliitikas olete te täiesti sõltumatud, aga järelevalves on ka järelevalveasutustel vaja omakorda järelevalvet ja minu meelest ei ole selle üle veel piisavalt diskuteeritud, kuidas äh, seda kontrolli tagada, eriti võttes arvesse, et on ju ka probleeme struktuuri puhul. ja siis ta ütles, et detsembris otsustame siis äh, presidendi ja asepresidendi üle. juba praegu peab äh, hakkama mõtlema selle üle, et kuidas siis täpselt need organid on üles ehitatud. ja küsimus on selle ka et äh, kuidas ähm, on äh, lood äh, kriisilahenduse fondiga. kas ka see kriisilahendusfond, kui seegi on Euroopa Keskpanga juures, siis kas te ei karda, et see võib viia ohtliku mm, võimu kuhjumiseni, pädevuste kuhjumiseni? ja lõpetuseks küsiksin veel kui me äh, räägime nüüd äh, Ameerika Föderaalreservist ja, ja Jaapani äh, finantspoliitikas, siis see põhineb ka intressimääradel ja nüüd te ise puudutasite neid madalaid intressimäärasid, et nagu te ise ka ütlesite, et see võib tuua endaga kaasa ohtusid ja kas EKP lihtsalt lepib nendega või siis võidakse ähm, tagasi tulla intressimääradele orienteeritud poliitika juurde? suur tänu. kindlasti oleks optimaalne lahendus, äh, kui äh, loodaks äh, see kriisilahenduse kord mitte kümnendi pärast, vaid kiiremini ja ma olen kindlasti teiega täiesti nõus äh, selles osas, et Euroopa Keskpank äh, ei peaks olema selle fondiga üldse seotud ja ei peaks tal olema sellega mingit pistmist. aga ma ei tea, kas see on üldse kellelegi mingil hetkel pähe turgatanud, et Euroopa Keskpank ei peaks äh, äh, selle fondiga seotud olema. tõsi on ka see, et äh, sellel ajal äh, kui äh, see fond on alarahastatud, peaks olema võimalus, et äh, see fond laenab vahendeid äh, mõnest muust allikast. ja siin on võimalikud mitmed variandid ja tegelikult mulle tundub, et praegu on asi väga algusfaasis, on neid, kes arvavad, et keskpank võiks, vabandust, et stabiilsusmehhanism võiks avada krediidivoo äh, Äh, kriisilahendusfondi, ma ei tea, kas see praeguse aluslepingu kohaselt on võimalik, aga probleem muidugi on selge ja tuleb lahendada. nüüd äh, teie teine märkus, nimelt äh, Järelevalvenõukogu liikmete kohta, ma kordan seda, mida ma ütlesin enne, mitte Keskpank ei ole see, kes need liikmed nimetab, vaid liikmesriigid nii et kui nemad on esitanud järelevalvemehhanismi liikmed, siis äh, saab äh, nõukogu kokku kutsuda ja siis alles saavad hakata toimuma kohtumised. nüüd madalad intressimäärad ma olen täiesti nõus äh, sellega, mida te ütlesite, et äh, see tekitab teatavat muret, kui need jäävad pikaajaliselt väga madalaks, mitte ainult finants ebastabiilsuse osas, vaid see tekitab äh, probleeme ka kindlustusturul, elukindlustusturul, pensionite jaoks on see problemaatiline ja laiemalt on see probleem, probleem loomulikult hoiustajatele, sellepärast et kõik hoiustajad näevad, et neid trahvitakse sellega, et intressimäärad jäävad pikaks ajaks madalaks. me peame siin koostama rahapoliitikat tervele euroalale. nii et see oleks üks osa vastusest. mis puudutab intressimäärasid, Saksamaal näiteks viimase kvartali jooksul, kolme-nelja kuu jooksul on intressimäärad Saksamaal tõusnud, kuigi meie intressimäärad on jäänud samaks põhiline probleem on selles, et riigi võlakirjade intressimäärad on olnud väga kaua väga-väga madalad ja seda kunstlikult, sellepärast et Saksamaa oli see varjusadam eh, kapitalivoogudele ülejäänud euroalast. nüüd, kus usaldus on taastumas ei ole vood Saksamaal enam nii äh, tugevad, kui nad olid varem ja seega on selgelt näha, et äh, liikumised mujal äh, turgudel võivad positiivselt mõjuda riigi võlakirjade intressimäärade tõusule. Saksamaal. meil on perioodilised kohtumised loomulikult kolleegidega üle terve maailma, meil on arutelusid, aga need arutelud äh, ei vii ja ei ole seni viinud koordineerimisele, infovahetus toimub ja arutelud ka, eriti nendes küsimustes, mis puudutavad finantsstabiilsust. suur tänu! suur tänu ja nüüd äh, Rahvapartei äh, Pablo Salba. suur tänu, äh, esimees, tere tulemast äh, teile, president Draghi. ma arvan, et kõik on nõus sellega, et me näeme positiivseid äh, signaale äh, majandusturgudelt äh, Portugali osas näiteks. ma olen teiega täiesti nõus, te ütlesite eelmisel nädalal, et Pangandusliit aitaks kiirendada majanduse taastumist, aga tuleb arvesse võtta ka seda, et pikaajalises perspektiivis peab see ka nii jääma. lühemas perspektiivis, te ütlesite, on praegu veel jätkuvalt probleeme näiteks äh, probleeme VKE-dele krediidi andmisega. härra Langen äh, juba viitas äh, madalale intressimäärale, aga ma tahaksin sellest asjast rääkida natukene teisest vaatevinklist. ma ei usu nimelt, et sellel oleks mingisugust mõju reaalmajandusel üks kõik, kus VKE-de jaoks on krediidile juurdepääs väga raske probleem praegu Saksamaal ja kahtekümmet viite protsenti VKE-sid see puudutab nimelt kahekümne viie protsendi eh, VKE-de jaoks on eh, juurdepääsu puudumine krediidivahenditele tõsine probleem. ja VKE-dele on eh, Hispaanias laenud palju kallimad kui mujal maailmas. räägiti siin sellest, et Euroopa Keskpank peaks oma missiooni täitmiseks äh, maksejõulisust ja vabu vahendeid too, turule tooma. kuidas siis äh, tagada see, et see likviidsus, mida Euroopa Keskpank peaks nagu tõhustama, teenib reaalmajandust ja et seda ei kasutata, neid vahendeid lihtsalt selleks, et üles osta riigi võlakirju kuidas me saame tagada selle, et, et kui tõesti äh, turule süstib Keskpank likviidsusvahendeid, et neid äh, kasutatakse siis ka reaalmajanduse teenimiseks, mitte ei kasutata ära mujal. suur tänu, härra Draghi! suur tänu, kõigepealt lubage mul teiega nõustuda. VKE-d tõesti on meie majanduse selgroog, eriti nendes riikides, mida see riik on eriti valusalt äh, tabanud ma olen teiega täiesti nõus ka selles osas, et äh, selle kriisi ajal on VKE-del olnud järjest rohkem ja rohkem äh, raskusi äh, krediidi saamisega. osaliselt on selle taga olnud nende enda rahalise olukorra halvenemine. ärgem unustage, et väga paljud VKE-d ähm, on ähm, neid, on võimendusefekti ohvriks sattunud, nende praegused võlamäärad juba on väga suured Äh, aga loomulikult on ka olnud teisi põhjuseid, see, et äh, pangad on hakanud äh, pelgama riske. laenu andmise poliitika on kohandatud riskidele ja pankade jaoks on riskid lihtsalt liiga suured ja nad ei ole valmis laenama VKE-dele ja nagu te ütlesite, sel-, väga paljud nendest selle asemel, et finantseerida reaalmajandust, ostavad üles riikide võlakirju. aga veel üks põhjus, mida meie peame kõige olulisemaks, siis nagu ma ütlesin, VKD enda bilansid on nõrgad, äh, pangad äh, pelgavad riske võtta, aga üks põhjus, mida me peame väga oluliseks äh, ja peamiseks põhjuseks, on nõudluse puudumine viidi läbi VKE-de seas äh, uuring rahavoogude kohta, me viime läbi üldiselt kahesuguseid ähm, uuringuid, äh, siis pankade laenu-uuringud, küsime pankade käest, miks nad laenu välja ei anna ja siis viime äh, harvemini läbi uuringuid ka teisel pool, pöördume siis VKE-de poole ja küsime, et miks nad laenu ei võta ja esimene põhjus, mis nad andsid sellele, et nad laenu ei võta, oli see, et neil ei ole kliente. ja teine põhjus oli see, et pangad äh, ei varusta neid laenudega ja peamine põhjus, mis praegu krediidivoogusid survestab, on nõudluse puudus. sellegipoolest me oleme mitmeid meetmeid juba võtnud kasutusele. üsna tihti võrreldakse meie programme Äh, Ühendkuningriigi äh, laenuprogrammiga Funding for Lending. Äh, kui me vaatame meie programmi elemente, see, et vastaspooli on palju, see, et tagatist, mida võib anda, et need on mitmekesisemad ja et see on väga pikaajaline laen siis äh, tõesti, need äh, on äh, sarnased Funding for Lending Ühendkuningriigi programmi ja meie pikaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega ja me oleme seda üsna kaua juba selliseid laene andnud kahe tuhande kümnendast aastast, nii et palju meetmeid oleme võtnud. ja siis ähm, võtsime alles hiljuti ähm, varaga tagatud väärtpaberite puhul lihtsustavaid otsuseid, me otsustasime luua Äh, lisakrediidi äh, nõudmisvõimalused selleks, et pangad äh, saaksid selle krediidi, mille nad annavad oma klientidele kasutada keskpangast laenu võtmiseks tagatisena. ja selle aasta jaanuaris ja sellised arutelud on meil perioodilised rääkisime me äh, alalisest tagatise raamistikust ja me otsustasime võtta kasutusele sellised meetmed, näiteks nagu äh, vähendada äh, reitingunõudeid ja vähendada äh, varade äh, väärtuse vähendamise meetmeid. ja me oleme äh, jätkuvalt keskendunud just nimelt äh, siis varaga tagatud väärtpaberi turgudele ja oleme olnud palju aktiivsemad selle turgu lihtsalt nõuandjad. suur tänu, äh, vastused on natukene liiga pikad, äh, nii et tehke lühemalt, kolleegid, Anni Podimata sotsiaaldemokraatide nimel saab järgmisena sõna. suur tänu teile, proua esimees, härra president, ma tahaksin korraks peatuda Äh, laenu väik-, väikestel, väiksel mahul, äh, räägiksin teisest äh, kontekstist aga kui härra Langen. üks kolleeg rääkis Hispaania kogemusest ja erinevalt härra Langenist ütleksin mina, et väga paljudes riikides on meil tohutu probleem, nimelt likviidsust ei ole, meil on väga suured lõhed intressimäärade vahel, võlad on Ehm, erineva kallidusega, sakslased võivad eh, pa-, eh, peaaegu null protsendi eest eh, laenata Kreekas seitse-kaheksa protsenti intressimäär, selline on see olukord praegu, härra president, kallid kolleegid. ja härra president, ma tahaksin teile veel öelda nii palju, et juba üle aasta on kolm suurimat äh, Prantsusmaa, äh, vabandust, Kreeka ettevõtet lisaks VKI-dele äh, kandnud üle oma peakorterid välismaale selleks, et saada laenu ja riigi suurim ettevõte Via Calco viis eelmisel nädalal ka oma peakorteri Kreekast üle Belgiasse selleks, et saada juurdepääsu krediidile. minu meelest on see tõsine probleem, mis on tõetud otseselt sellega, mida te ütlesite, ehk teisisõnu sellele, et meie rahapoliitika ei tõlgendu reaalmajandusse. see ei ole ei Kreeka probleem ega Hispaania probleem, vaid see on üldine probleem. milliseid meetmeid te olete võtnud kasutusele selleks, et ei kujuneks välja kahekäigulist euroalad, euroala rahapoliitiliste otsuste täitmise puhul, aitäh? ma üritan äh, joonistada pilti sellest, äh, kuidas killustumine välja näeb täna. Äh, kriisi alguses kõigepealt me peaksime lähenema killustumisele mõlemalt poolelt, laenamise ja laenu võtmise poolelt. kriisi alguses oli probleem mõlemas, nimelt pangad surve alla sattunud riikidesse pidid äh, maksma palju äh, suuremat lõivu rahastustehingute pealt kui teistes riikides ja likviidsusmäärad äh, survel riikides märksa madalamad kui teistes riikides. see on põhimõtteliselt nüüd ületatud probleem. aga mille tunnistajaks me oleme olnud viimase poolaasta jooksul umbes on olnud see, et ähm, usalduse taastumisega on äh, kodumaised hoiused nüüd uuesti kodumaistes pankades ja selle puhul äh, me jälgime kogu aeg seda, kuidas igas riigis hoiuste maht äh, tõuseb, me korrutame selle koefitsiendiga ja me näeme, et äh, erinevate euroalade piirkondade hoiuste kasvamise määrad on äh, umbes samal tasandil, kui nad olid kahe tuhande seitsmendal aastal. ja asja mõte siis need, asja mõte on siis selles, et äh, rahastamine, võttes arvesse killustumist hoiuste turul, on kadunud. nüüd teine probleem, pankade juurdepääs äh, Ehm, mitte jaeturgudele, siin me oleme tõesti näinud intressimäärade suurt vahet. nüüd laenu poolel on asi hoopis ehm, teistsugune, jällegi me oleme näinud ehm, laenumäärade lõhet suurenemas ja tingimused on erinevad euroala erinevates piirkondades ja põhjused selleks on ka täiesti selged, kui me vaatame äh, Äh, laenamise äh, maksumust äh, probleemides riigis ja võrdleme seda mitte surve all olevas riigis, siis me juba siin näeme suurt erinevust ja teiseks, riigi võlakirjad on, toovad erinevat tulu nagu öeldi, pangad lihtsalt ostavad äh, riigivõlgu selle asemel, et laenata, sellepärast et need on väiksema ri-, riskiga tooted ja äh, nad, äh, nende tootlikkus on suhteliselt kõrgem, nii et probleeme on. aga nagu ma ütlesin, peamine põhjus peitub nõudluses me näeme seda, et meie soosiv rahapoliitika toidab reaalmajandust ja järk-järgult see süsteem taastub. nii nagu majanduskasv hakkab taastuma, näeme me seda, et, et killustumine väheneb ka laenu öö, andmise poolel ja ettevõtetele laenu andmine muutub vähem riskantseks. esinaine no loomulikult, kui riigi võlakirjad ei oleks nullriskiga, siis me saaksime väga hästi rebalansseerida majandust ja raha läheb tagasi eh, võib-olla reaalmajandusse, selle asemel, et on kinni riigivõlakirjades. aga nüüd Rahvapartei ja Astrid Lulling saab järgmisena sõna. suur tänu, proua esimees, härra president, teie kolleeg, teie juhatuse liige, minu kaasmaalane härra Mersch ja muuseas ütlen siin äh, äh, möödaminnes, et äh, ta on keskpangas teinud ära suure töö, vaatamata selle, e-, selle skandaalist, mis temaga kaasnes, aga härra Merš tegi ühe väga huvitava deklaratsiooni seoses ühtse järelevalvemehhanismiga järelevalve, mis puudutab otseselt keskpanka, ta ütles, et äh, see süsteem ja mehhanism käivitub, nii kui nagu te ütlesid, aga üks probleem on lahendamata, see on oluline probleem, nimelt see, äh, see, seesama kaitsemeede tuleb veel selgitada seda, kuidas äh, hakkab toimuma rekapitaliseerimine, rekapitaliseerimise vahendite jagamine erinevate liikmesriikide vahel, kui mõne panga bilansis peaksid tekkima suured augud. ma tahaksin teile natukene selgitada detailsemalt, mis on sellega kaasnevad ohud kui me nüüd räägime Euroopa kriisilahenduse fondist, mis praegu on päevakorras, mina tahaksin, et te mulle selgitaksite täpsemalt seda kaitsemeetme süsteemi ja siis äh, kriisilahenduse meetmed teiselt, teiselt poolt, et kas nende vahel on mingisugune sünergia, kas nad täiendavad e, end, kas nad äh, on ühe mündi kaks külge või on nad erinevad, ma ei ole saanud täpselt aru sellest asjast. ja siis veel üks raamat, mis on väga huvitav, majandusanalüütik äh, Francois Langlais oma raamatus ütleb, et üleilmustumine on tunnistajaks sellele, et ülemaailmselt rahavood on oluliselt vähenenud, eriti euroalas äh, kahe tuhande seitsmendast aastast ma tahaksin teada, kas see fenomen on leidnud kinnitust ja kas äh, tõesti äh, euroalasse äh, on tulnud vähem rahvusvahelisi vahendeid ja kas ei ole mitte ühtse ühisvaluuta kontekstis natukene problemaatiline? suur tänu. ma vastan kõigepealt teisele küsimusele. üldiselt me ei näe, et üleilmastumine väheneks. kui te vaatate, mis äh, on toimunud aasta algusest kapitalivoogudega, siis äh, siit on näha, et tegelikult on olukord vastupidine, kapitalivood voogavad vabalt üle terve maailma tekitavad erinevaid äh, tingimusi rahaturgudel, äh, genereerivad intressimäärades erinevusi. kui me vaatame seda, mis juhtus pärast seda, kui äh, föderaalreserv oma hiljutised otsused vastu võttis, kui nad tõid kaasa selle, et rahavoogusid on võimalik ka kontrollida, nägime me seda, et ärkavatest tärkavatelt turgudelt olid tohutud rahavood, selle tulemuseks euroalad see eriti ei puudutanud, nii et kapitalivood on täiesti teemakohased ka täna ja üleilmastumine ei ole ennast, ei, ei hakka kokku kuivama. ja siis te küsisite ähm, ühtse kriisilahenduse korra kohta Äh, keskpanga poole pöörduti ametlikult äh, septembri alguses äh, selles küsimuses ja ametlik keskpanga seisukoht avaldatakse varsti ma tahaksin korrata seda, mida ma ütlesin enne, ühtne kriisilahenduse kord on ühtse järelevalvemehhanismi oluline täiendus, on väga oluline, et järelevalve ja kriisilahenduse korra erinevad otsustuslangetusprotsessid ühtlustatakse selleks, et tagada ühtne finantsturgude liit. seega Euroopa Keskpank toetab komisjoni ettepanekut ühtse järelevalve, äh, ühtse mm, kriisilahenduse korra osas, selle, see ilmab, ilmab ühtset süsteemi, ühtset ametit ja ühtset fondi. ja me toetame ka eh, ette nähtud ajakava ehk teisisõnu, et eh, see mehhanism peaks käivituma esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist. mul on võimalus öelda olnud varem ka juba seda, et eh, kaks rolli, pankade elujõulisuse hindamine ja temaga seotud kriiside lahendamine peaksid olema kaks erinevat ülesannet. Euroopa Keskpank järelevalveametina kavatseb anda hinnangu, aga ülejäänud kõik peab olema siis juba ühtse kriisilahenduse mehhanismi teha. mis nüüd puudutab Euroopa Keskpanga, panga rolli SRM-is, siis meie arvame, et meie peaksime olema ainult vaatleja ja nüüd õiguslik alus keskpanga õigustalitus on öelnud, et äh, äh, praegu valitud äh, õiguslik alus ei ole sobiv ühtse kriisilahendusmehhanismi loomiseks ja nagu ma aru saan, seda seisukohta toetavad kõikide Euroopa institutsioonide õigustalitused. ja nõukogu õigustalitus on öelnud, et artiklist sada neliteist piisab. ja nüüd äh, veel see kaitsemeede. tegelikult saab seda terminit tõlgendada erinevalt. Äh, see, mida meie peame kaitsemeetmeks äh, ühtse kriisilahenduse mehhanismi osas, on see, et see fondi loomiseks läheb kümme aastat seega küsimus ju praegu on õhus see, et mis saab siis, e, kui enne selle kümnendi möödumist on meil seda fondi vaja. ja, ja kui sellel, et kas sellel fondil on siis vaja laenata raha kusagilt mujalt ja vot see, seda nimetame meie kaitsemeetmeks, nimelt see, et ähm, SRM-il on võimalus raha kusagilt laenata, kui neil endal vahendeid veel koos ei ole. Uh, uh, nüüd uh, Emily Turunen, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, kõigepealt üks märkus see, mida te ütlesite oma suhte kohta teiste keskpankadega, et on olnud arutelusid, kuid samas ei ole sellist ühist otsuste langetamise mehhanismi. et see on siis osa sellest koristustööst pärast kriisi, et meil ei ole sellist äh, ühtset lähenemist. kuid rääkides nüüd seda järelevalve uut funkts-, funktsiooni, see on küsimus, mida ma olen ka teistele varem esitanud, kuid head vastust pole veel saanud. see on äh, varade hindamine, äh, varade kvaliteedi hindamine. Äh, oleme kuulnud seda, et see on väga tähtis, te rääkisite usaldusväärsusest täna, kuid ma ei ole kuulnud konkreetseid ettepanekuid, kuidas seda kõike tagada mitte ainult meetodite kvaliteedist rääkides, vaid ka ekspertide sõltumatust, puudutades, kuidas siis see kõrge kvaliteet tagada, eriti arvestades äh, kriitikat äh, pärast äh, viimast stressitesti ja kuidas tagada sõltumatus, eriti just erasektori ekspertide seas, kuidas siin sõltumatust üldse üldse tagada ja kuidas, te rääkisite kaitsemeetmetest, riiklikest kaitsemeetmetest, kas need on äh, riikides äh, paigas, kas tõepoolest nad on ka realistlikud, et äh, Hispaania, Kreeka ja võib-olla isegi Prantsusmaa saavad neid meetmeid võtta? kõigepealt see üldine terviklik hindamine põhineb väga põhjalikul metoodikal, seda on ette valmistatud ähm, äh, siis ühise üle, ülevalve, järelevalvemehhanismi ettevalmistamisel ja siin on kasutatud äh, väliseksperte, Euroopa Keskpank äh, on välja kuulutanud hanke ja palkas tööle väliskonsultandi ja tegemist on eh, siis eh, keskselt juhitud eh, projekti juhtimissüsteemiga ja seda meetodit peab kasutama järjepidevalt ja sõltumatult kõikides pankades, mis langevad selle meetme ulatusse. nii et see peaks olema järjepidev ja sõltumatu peame tagama selle, et ei oleks killustatust ja et oleksid tulemused ka võrreldavad ja kolmas äh, faktor on see, et me peaksime kasutama kogenud äh, juhtide äh, teadmisi selleks, et seda meetodit siis ka parimal viisil kasutada, selleks, et kogu selle protsessi usaldusväärsust ja tulemuste usaldusväärsust tagada. kui nüüd räägime kaitsemeetmetest, siis peame arvestama seda, et äh, pangad äh, on äh, enda tingimusi karmistanud ja ma arvan, et praegu me räägime siin siiski realistlikust, realistlikest kaitsemeetmetest ka nende riikide puhul, mida te mainisite. okei okay,, thank you um,. I, I think Emily. aitäh Emily, ma arvasin, et minister Dissebom oli äh, päris kategooriliselt väljendus äh, välisekspertide kasutamise, konsultantide kasutamise osas. nii et minu arust tema oli päris selgesõnaline ja, ja päris tugevalt väljendus selles küsimuses. aga nüüd äh, Mariann Taissen, palun, Rahvapartei nimel. Ehm, aitäh proua eesistuja. aitäh, president Draghi, et täna siin viibite. tahaksin äh, esitada ka omapoolseid küsimusi, me oleme institutsioonide vahel äh, koostanud mitmeid õigusakte kasutanud erinevaid standardseid ja mittestandardseid meetmeid ja oleme teinud palju selleks, et edasisi kriise vältida ja et äh, saada Euroopa majandus uuesti õigele rajale ning et usaldus selle majanduse vastu taastuks. kuid me ei ole selle tööga veel sugugi lõpule jõudnud. Äh, me räägime siin äh, SRM-ist, äh, ühtsest äh, kriisilahendusmehhanismist, mis ei ole veel äh, käivitunud. kui me nüüd räägime varade kvaliteedi hindamisest, siis on siin alati oht, mida me peame silmas pidama. probleeme võib ühes või teises riigis ilmneda ja küsimuseks on, kuidas tagada, et esimeste negatiivsete uudistega ei kaasneks paanika ja et see ei viiks kaoseni. kuidas me seda väldiksime, kas te olete sellest ohust teadlik, et see usalduse vähesus tähendab ka seda, et meil ei ole piisavat äh, vastupidavust äh, finantsturgudel Euroopas. kas on midagi, mida ka institutsioonide vahel arutatakse, küsisin seda volinik Barnier, tema ütles, et ta oli selle küsimuse tõstatanud äh, viimasel ECOFIN-i nõukogul liikmesriikide ministritega, et inimesed peaksid olema teadlikud äh, ja et nad ei kohkuks, kui teatud uudised päevavalgele tulevad. kas Euroopa Keskpank on kuidagi valmistunud äh, selleks, et kes siis vastutuse äh, võtab, otsustamaks, kas mured on põhjendatud? ja teie mure on äh, kindlasti põhjendatud ja me täiesti äh, jagame seda muret. me teame, et äh, me peame selle teemaga tegelema ja peame olema valmis. viimased kogemused on samuti meile teenäitajaks. praegu on olukord parem, sellepärast et pankadel on sätted reservide loomine nüüd paremal järjel ja samuti on usaldus suurem kui eelmise stressitesti ajal. aga meie hinnang on kindlasti kõikehõlmav ja rangetel reeglitel põhinev, sest meil on vaja selget ülevaadet kõikide nende oluliste üksuste kohta, kelle puhul järelevalvet hakatakse teostama raske on või liiga vara on praegu öelda, et mis äh, sellest võib äh, välja kooruda. see ähm, hinnang kindlasti suurendades läbipaistvust, ka usaldusväärsust suurendab ja me oleme samal ajal valmis ka puudustega tegelema, sellepärast ongi need riikide kaitsemeetmed väga olulised, isegi kesksed, selleks et tagada äh, varade kvaliteedi eh, hindamine ja selle usaldusväärsus, kui ei ole kaitsemeetmeid riikide, siis eh, öeldakse, et eh, need arvud on sellised, sellepärast et ei olnud riikidel kaitsemeetmeid. nii et äh, sellega me praegu tegeleme, püüame olla võimalikud äh, läbipaistvad, äh, ranged ning järjepidavad, oleme alati valmis ka sekkuma vajadusel. Um, nüüd Ramon Tremosa ALDE nimel. aitäh, härra Draghi kõigepealt üks küsimus, mis puudutab pangandusliitu. Euroopa Keskpank hakkab järelevalvet teostama teatud äh, pankade, Euroopa pankade äh, üle ja kõik Hispaania äh, pangad langevad samuti selle järelevalve alla, kuid kes on, kes vastutab vigade eest selles järelevalvetegevuses? teine küsimus, mis puudutab samuti Euroopa Keskpanga järelevalvet mulle tundub, et äh, ei ole usaldusväärsust, äh, äh, mis oleks täiesti laitmatu. Euroopa Keskpank, keskpangal peaks olema ka punane nupp nii-öelda nende kasutuses, et teatud pankade pankrotistumist soodustada, selleks et vältida suuri kahjusid maksumaksjatele on suuri panku, äh, näiteks äh, need nimetatud landespankid, pangad äh, Saksamaal, et kes siis täpselt otsustab selle üle, millised pangad peaksid pankrotti minema? Really wanna... esimese küsimuse puhul ma ei tahaks tõepoolest mõelda selle peale, et kes siis õieti Euroopa Keskpanga vea peaks kinni maksma, kui see peaks juhtuma. kuid oleme algusest peale öelnud, et äh, äh, kui hindame teatud finantsasutuse elujõulisust ja kuidas äh, seda tegevust juhtida, need on kaks erinevat ülesannet ja neid peaksid läbi viima ka kaks erinevat asutust. Euroopa Keskpank ütleb, siis äh, ühtse kriisilahendusmehhanismi raames, et teatud äh, lahendus ei ole või teatud äh, asutus ei ole elujõuline ja siis otsustatakse, mida tehakse selle asutusega juba liikmesriigis, mida sellega teha, kas siis tegevus lõpetatakse, müüakse. et need on mitmeid erinevaid võimalusi ja neil võib olla ka riikide eelarvele mõju, maksumaksjate rahale ja see osa ülesandest peaks olema järel-, järelevalve ülesandest täiesti eraldiseisev, nii see praegu ka toimib liikmesriikides äh, järelevalveasutus ütleb siis näiteks Rahandusministeeriumile, et teatud äh, finantsasutus ei ole elujõuline ja et äh, selle tegevuse peaks lõpetama või siis äh, peaks ta müüma või millegi, mingi teise asutusega ühendama ja need kaks ülesannet hoitakse eraldi. nii palju, kui ma tean, on see nii kõikides liikmesriikides. Thank you. Did you want to come back, Ramon? If, if... Ramon, kas soovid lisaküsimust esitada? kui lubad, siis mõningaid neid teemasid arutatakse ka äh, kriisi lahendusdirektiivi aruteludes, et kui palju äh, paindlikkust peaks olema tegevuse lõpetamise puhul äh, pankade erisusi siis arvestades ja siin on ka eri seisukohti ja selles küsimuses veel praegu läbirääkimised käivad Marju, mul on ka endal üks küsimus ja see puudutab äh, makrotasandi usaldatavuse järelevalve rolli Euroopa Keskan-, Keskpanga puhul. see, nagu sa tead, on äh, väga tähtis uus töövahend, seda on võimalik kasutada Euroopa Keskpanga puhul äh, kui ähm, siis kasutad, kui äh, on tegemist äh, vastutava asutusega järelevalvemehhanismi äh, raames, kuid siin seondub sellega ka näiteks see, kui üks intressimäär kõikide liikmes, liikmesriikide puhul ei toimi. kes siis täpselt hakkab seda järelevalve mehhanismi, järelevalvefunktsiooni äh, täitma, kuidas äh, siis seda rahapoliitilise ning järelevalve silda äh, ületatakse, et kas siis on mingi keskpunkt, kus need funktsioonid koonduvad, nii nagu on näiteks Inglismaal, et kuidas te kujutate seda ette Keskpanga puhul? me sellega tegeleme makrotasandi usaldatavuse järelevalve on äh, siis järelevalvenõukogu äh, kui ka ähm, nõukogu pädevusse ja me teeme ja me kohtume pidevalt äh, erikohtumistel, kus me tegeleme selle teemaga, vahetame informatsiooni, nii et me praegu äh, otsimegi siis õiget äh, lahendust. Euroopa Keskpangas äh, on äh, ka finantsstabiilsus pakt. nii et see on probleem, mida me pidevalt arvestame ja millega me oleme ja millele me oleme valmis lahendusi leidma ja siis äh, andma teile euro ja ka euroalale üldiselt äh, siis lahendusi selleks, kuidas, äh, kuidas sellega toime tulla, nii et mõnes mõttes on tegemist sellise halli tsooniga. ja kui me nüüd räägime ähm, nende ülesannete lausust, siis meie ähm, ülesannet teeb lihtsamaks, teevad lihtsamaks ka meie tegevuse alused. ükskõik, me peame arvesse võtma oma esimest äh, mandaati või esmatasandi mandaati, sellest me lähtume, kuid äh, makrousaldatavuse järelevalve on äh, viisiks siiski tegeleda lokaliseeritud probleemidega, väiksemate äh, mullidega, mis võivad ilmneda. kas seda teeks siis äh, Euroopa Keskpank äh, või oleks tegemist siis teie järelevalve funktsiooniga, me praegu arutame, kes hakkab mida tegema, nii et praegu neil päevil need arutelud veel käivad. kindlasti on tegemist raske küsimusega meil on veidi aega üle. ja ma tean, et härra Pokras on sõna soovinud, teid ei ole küll nimekirjas, kuid palun. aitäh, juulis kaks tuhat kaksteist äh, härra president, te ütlesite, te esinesite ajaloolise avaldusega, et Euroopa Keskpank teeb kõik endast sõltuva selleks, et euro päästa. nii et äh, tegemist äh, oli äh, ülimalt positiivse sõnumiga ja mitte niivõrd rahapoliitikale, kuivõrd eelarvepoliitikale, see eh, päästis mitmeid riike pankrotist, kuid samas eh, nagu juba ka räägitud sai, ei eh, ole raha ülekandamise mehhanism täiuslik, et tegemist on teatud iroonilise äh, sammuga, et äh, selline ajalooline äh, avaldus ei aidanud just tegelikult eriti kaasa rahapoliitikale. OMT on tõepoolest olnud väga efektiivne, OMT on äh, rahapoliitiline instrument ja peaksime meeles pidama seda, et ähm, rahapoliitiliste otsetehingute puhul me püüdsime tegeleda äh, ohtudega, mis kaasneksid siis vägagi äh, ohtlike stsenaariumidega euro jaoks ja intressimäärad, mis äh, olid kasutusel Euroopa Liidus, need äh, olid äh, teatud isetäituvad ootused ja need iseloomustasid teatud pettumust euros ja sellele oligi vastus rahapoliitilise otsetehingute kasutuselevõtt kuna sellised ootused äh, ei võimaldanud meil kasutada keskpikas perspektiivis hinnastabiilsust. nii et see oli eesmärgiks, aga seda arvestades te teate, millised on need tingimused äh, OMT kasutamiseks, äh, need on vägagi ranged tingimused, mis on seotud riikidele, kes soovivad rahapoliitilist otsetehingut kasutada ja siin ei äh, püütudki sellega lahendada riikide eelarveprobleeme. siin on alus või lähtekohaks see, et äh, kui riigil on äh, ebajätkusuutlik ähm, eelarvepoliitika, siis ei saa teda aidata keegi peale tema enda. ja jätkusuutlikkus äh, jätkusuutlikkuse äh, olemasolu või äh, puudumist äh, intressimäärad peaksid ka peegeldama ja seetõttu me tulime välja ka rahapoliitilise otsetehingu võimalusega. Philip Lamberts and then we Philip Lamberts ja siis väike paus, et oleks võimalik enne kuulamist Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teemal puhata ja üks lühike küsimus, äh, laen reaalmajandusele ei vastanud äh, siis äh, finantstööstuse ootustele. kuidas te seda kommenteeriksite? Yes indeed, yes indeed and, uh, and part kui seda teemat äh, süvitsi käsitleda, siis äh, see, mida me täna näeme, kõik äh, need reeglid, mis me oleme kehtestanud finantskriisist alates ja mida me jätkuvalt kehtestame, muudab pangandus- ja finantssüsteemi vähem riskantseks, kui ta oli ennem nii et äh, võib ju arvata, et äh, äh, äh et tulumlikkus ei ole, kasulikkus, tulusus ei ole nii suur enam, kuid see tähendab ka seda, et riskid on madalamad. kuid samas see võtab muidugi ka aega, võtab aega nii turgude kui ka finantsasutuste seisukohalt, et äh, et tulusus jääbki väiksemaks, aga samas on ka ohud madalamad, riskid madalamad. nii et seda peaksid inimesed õppima samuti hindama. ja tänapäeval on olukord kindlasti palju parem, kui ta oli kolm aastat tagasi, nagu teate, saavad riigid saavad pangad jälle juurdepääsu kapitalile, üldiselt on ka majanduse olukord usalduse seisukohast paranenud, nii et üldiselt äh, aktsionärid äh, mõistavad äh, seda, et tulusus on väiksem, kuid samas ka riskitase on madalam. kuid mida ma ütlesin ennem varade kvaliteedi hindamise kohta, see on samuti seotud selle teemaga, kui me räägime erainvestoritest, kes investeeriksid pangandussektorisse, siis ei ole vaja mitte ainult madalamat riski, vaid on vaja ka läbipaistvust pangabilansi äh, osas. nii et äh, seetõttu varade kvaliteedi hindamine võib aidata reaktiveerida rahastusvoogusid pangandussektoris aitäh, sellega on rahapoliitiline teema ammendunud ja teeksime lühikese pausi, ütleme viis minutit ja siis saame järgmise teemaga alustada. võib-olla küll veidi varem, nii et siis viie minuti pärast tuleme tagasi, et Maarja saaks ähm, õigeaegselt tagasi pöörduda Right, welcome back colleagues, we are now go- tere tulemast tagasi, kolleegid. nüüd jätkame Euroopa Keskpanga presidendi kuulamisega, kuid äh, nüüd juba käsitleme tema rolli Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esimehena ja kõigepealt äh, sissejuhatav sõnavõtt äh, Mariolt äh, selles funktsioonis ja siis küsimused ja vastused. Mario, palun. aitäh, proua esinaine, lugupeetud liikmed. mul on hea meel täna siin komisjoni ees esineda selleks, et rääkida Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevustest, tegevusest. viimasest äh, Äh, kohtumisest äh, saadik ähm, härra Kaani nimetati äh, esimeseks aseesimeheks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogus. viimasest kohtumisest on ka majandusprognoosid pöörde teinud, need signaalid on julgustavad, kuid Äh, endiselt äh, ka riskid finantsstabiilsusele püsivad ja oma tänases sõnavõtus ma tahaksingi rääkida teatud riskidest äh, kindlustuse, panganduse ning turu infrastruktuuride vallas. ja ma tahaksin rääkida veel kahest tegevusvaldkonnast, esiteks sellest, kuidas süsteemsete riskide nõukogu esimest soovitust on järgitud ning teiseks, kuidas on võimalik kasutada makrousaldatavus instrumente selleks, et riikide äh, asutusi aidata. kindlustus mängib väga olulist rolli kogu majanduse seisukohast äh, võet-, kindlustussektor võtab enda peale riskid, mida ettevõtted või majapidamised ei taha ise äh, kanda ja samas äh, tegutseb ka investorina, kuid samas äh, on terve, terve rida ohte ning nõrkusi, mis kindlustussektorist tulenevad ja mõned need riskid võivad ähm, kogu finantssüsteemi stabiilsust mõjutada elukindlustusettevõtted, eriti need, mis pakuvad äh, tagatud äh, tulusid, äh, on, praegu kannatavad madalate intressimäärade tõttu. kui vaadata seda mikrousaldatavuse seisukohast, siis EIOPA on ähm, täiesti korrektselt nõu andnud ettevõtetele oma ärimudelit muuta ja see on tähtis just selleks, et äh, juba probleemi tekkimisel äh, sellega tegeleda. kui äh, ärimudelit ei muudeta, siis püüavad kindlustusettevõtted suuremat kasumlikkust saavutada riskantsetesse varadesse investeerimisega, aga see suurendaks riskimakseid nii et ettevõtetel on kindlasti selge motivatsioon nende nõrgustega äh, tegeleda ainult siis, kui regulatiivasutused äh, nendele tähelepanu juhivad. kui meil ei õnnestu seda teha, teha, siis äh, me ei saa ka äh, täita seda olulist rolli, mis me majanduses peame täitma. siin võivad need probleemid üle kanduda kogu finantssüsteemile ja neid ei saa sellisel viisil välistada. muidugi on äh, kindlustuse, kindlustussektoris teadlikkus suurenenud ka selliste süsteemsete teemade kohta. viis üheksast süsteemselt olulisest kindlustusettevõttest kogu maailmas on Euroopa ettevõtted ja Rahvusvaheline Kindlustusjärelevalve Liit on välja töötanud ka raamistiku poliitiliste lahenduste väljatöötamiseks, et et ähm, oleks äh, tagatud äh, tegevuse lõpetamise puhul ähm, tõhusam äh, tegutsemine. Ühendriikides ähm, on süsteemselt oluliste fin-, finantsinstitutsioonidega tegelemas spetsiaalne kriisilahendusnõukogu Föderaalreservi juures. Euroopas uue Ehm, usaldatavus ehm, järelevalve määruse kallal töö käib, see on Solvency kaks ja Euroopa Parlamendil on siin samuti väga tähtis roll mängida kaasseadusandjana. Ehm, kindlasti äh, aitab Solvency kaks paremini riskiprofiili äh, määrata kindlust, kindlustusettevõtete puhul kui Solvency üks ning äh, aitab vältida ka äh, liigset lühiajalist turu kõikuvust, vältida tsüklilisi mõjusid. nii nagu ka Euroopa Parlament on nõudnud, ESRB on osalenud tagatispaketi äh, hindamisel, äh, mille algatas EIOPA ning äh, toetab neid põhilisi järeldusi, milleni EIOPA jõudis. nii et arvestades neid teemasid, mida ma mainisin, on tähtis, et see pakett tagaks adekvaatsed kapitalitasemed ning ka nende kasutamise, nii et kõikide riskidega peab vastavalt tegelema pangandussektor mängib äh, keskset rolli majanduse rahastamisel ja samal ajal on äh, finantskriis näidanud meile kätte ka terve rea nõrkusi pangandussektoris. meie ülesandeks on nende nõrgustega tegeleda ning äh, muuta pangasüsteem tervemaks, selleks et ta oleks selline, mida Euroopa kodanikud tegelikult väärivad ja seetõttu on ka Euroopa Parlament mänginud väga tähtsat rolli ühtse järelevalvemehhanismi heakskiitmisel. me oleme läbi viinud äh, algatanud väga laiahaardelise pangasüsteemi hinnangute äh, Äh, protsessi ning äh, see protsess on kaasa aidanud pankade äh, tugevuse saavutamisele ühtse järelevalvemehhanismi raames. see aitab vähendada krediidi maksumust nii ettevõtetele kui majapidamistele ja see eeldab muidugi selget kommunikeerimist, kuid ka usaldusväärseid ex-ante mehhanisme, samuti äh, eelarveliste kaitsemeetmete kasutamine seal, kus vaja. ESRB-s äh, me tegeleme kahe struktuurilise äh, omadusega, mis Euroopa pangandussüsteemi puhul on täheldatavad. esiteks on tegemist suhteliselt suure pangandussüsteemiga võrreldes reaalmajandusega ja teiseks kahjumi kontsentreerumine teatud laenusegmentidesse. paljudes riikides on äh, suur võimendus panga varade puhul äh, osutunud mitte jätkusuutlikuks. me näeme, et pangasektorid, pangasektor on sattunud äh, surve alla ning sellega on vähenenud krediidi võimalused reaalmajanduse seisukohalt see on äh, endiselt avaldab survet äh, ka majanduse taastumisele ja seda kõike arvestades e SRB ähm, haldusnõukogu endiselt äh, kaalub seda, kuidas pangandussektori suurus võrreldes reaalmajandusega ähm, mõjutab finantsteenuste osutamist ja teaduslik komitee on samuti ähm, selle teemaga tööd alustanud me nägime, et kriisi ajal pankade kahjum oli teatud laenu, laenusegmentidesse keskendunud ja paljudes riikides äh, vajati äh, avaliku sektori sekkumist pangandussektorisse, aga isegi nišisegmentides, näiteks äh, laevanduse finantseerimine, sealgi on olnud vajalik sekkumine teatud pankadesse mõningates riikides. tsüklilised äh, sektorid, äh, näiteks kinnisvara, kestvuskaubad, näiteks autokauba äh,, autod ning äh, materjalid äh, ning äh, töötlev tööstus äh, on samuti nendest arengutest mõjutatud ning ESRB jätkab oma tööd selles vallas. kui nüüd räägime kesksetest vastaspooltest CCP-dest, mis moodustavad äh, tähtsa osa Euroopa Liidu finantssüsteemis. nagu te teate, kahe, G kahekümne riigid äh, leppisid kokku, et äh, kõik börsivälised äh, tuletisinstrumendid peavad läbima kesksed vastaspooled. samal ajal kui kesksed vastaspooled on väga tähtsad riskide vähendamisel, toovad nad endaga kaasa ka teatud ohud finantssüsteemile kesksete vastaspoolte äh, tegevuse tsüklilisus ning äh, marginaali äh, reeglite seaduspärasid tuleb siinkohal silmas pidada teatud riskide vähendamine võib ähm, olla mõistlik teatud keskse vastaspoole seisukohalt, kuid üldise süsteemi riske võib see tegevus suurendada ja sellised nõrkused võivad koos keskete vastaspoolte tähtsusega samuti suureneda. ESMA on juba teatud sätted välja töötanud oma tehnilistes standardites ja nende makrotasandi usaldatavus perspektiivi peaks äh, lisa leevendavate meetmetega äh, veelgi äh, toetama. kesksed vastaspooled vajavad samuti kriisi lahenduskorra väljatöötamist. selge on see, et kesksete vastaspoolte puhul, kui me räägime sarnastest toodetest, siis on väga suur ka ülekandumise oht ja me peame vältima ähm, riskide ülekandumist ühelt keskselt vastaspoolelt äh, teisele. selleks ähm, on ESMA välja töötanud äh, äh, spetsiaalsed juhtnöörid, kuid arvestades kesksas poolte ähm, suurt tähtsust kogu süsteemi seisukohalt on endiselt äh, vaja tegeleda äh, ülekandumise äh, riski vähendamisega. Euroopa Liidu seadusandlus on andnud ESRB-le e selge rolli nendes valdkondades, näiteks Euroopa turu infrastruktuuri määruse EMIRi kaudu on ESRB-l kohustus äh, Ähm, tegeleda mõju äh, hindamisega, mis äh, kesketel vastaspooltel on, äh, arvestades tsüklilisust ning marginaalireegleid. ESRB on neid teemasid oma haldusnõukogu viimasel koosolekul asuta-, arutanud ning ähm, jätkuvad ning sel teemal tee, töö jätkub. ja tahaksin ka teistest valdkondadest rääkida. esiteks ähm, esimese SRB soovituse äh, täitmise järelevalve, nagu te teate, SRB soovitused on niinimetatud pehmed töövahendid, äh, mida siis saadavad äh, niinimetatud tegutse või selgita klauslid. nii et vastutuse või aruandluse seisukohalt on äh, liikmesriikide kohustus tegevuste mitteettevõtmise puhul selgitused esitada. esimese soovituse puhul, see puudutas siis laenamist välisvaluutas, on ESRB just lõpetanud esimese täistsükli ehk siis sellest alates, kui soovitus esitati kuni äh, täitmise hindamiseni nagu te mäletate, on välja toodud terve rida võimalusi äh, võimalike süsteemsete riskide äh, vähendamiseks äh, laenamisel värisvaluutas. SRB haldusnõukogu praegu on oma hinnangut lõpetamas ning järgnevatel nädalatel see hinnang ka avaldatakse ning sellest saab siis loodame, et see loob pretsedendi ka järgnevatele hinnangutele. teiseks äh, tahaksin rääkida ühtsetest kapitalireeglitest. Äh, nagu te teate, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast need jõustuvad ning äh, ette on nähtud terve risa makrousaldus ähm, nõudeid ja instrumente, mida riigid saavad kasutada, nagu ma ütlesin juba kaheksandal juulil teiega siin kohtudes, et ESRB töötab koostöös liikmesriikidega eh, ka sellel teemal ja järgmisel kuulamisel on mul kindlasti võimalik sellest enam infot anda ja nüüd eh, olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu. suur tänu et teatasite meile uue esimese aseesimehe nimetamisest ja juba uurime, millal võiks korraldada kuulamise temaga tõenäoliselt järgmise aasta alguses. nagu mainisite, siis kindlustuste puhul on üsna raske kasutada Solvency kahte, ma ei lähe nüüd detailidesse, aga süsteemi, võttes nüüd süsteemiliselt, siis äh, kindlustused muutuvad üha äh, süsteemsemaks, äh, sest neid ähvardab ka Äh, kriisilahendus, kas see siis äh, tähendab, et nad äh, liiguvad ülespoole selles see, see on erinev pankade kindluste puhul, sest pankade puhul on siin tegemist likviidsus- ja maksejõutusprobleemidega. kindlustuste puhul on süsteemne risk seotud sellega, et teatud majanduslikud riskid paljud kaovad, näiteks ei olegi enam kindlustust. samuti haavatavus äh, kindlustussektoris tähendab, äh, et ei ole pikaajalisi investeeringuid, äh, mis ja selle alusel töötatakse riiklikul tasandil, et viia läbi makrotasandi usaldusjärelevalve äh, kindlustussektoris ja on tuvastatud põhilised äh, süsteemsed osapooled, nagu öeldud, FSB ja kokkuvõttes võib öelda, et kindlustus on süsteemne, kuid erinevalt pankadest ja mitte tingimata äh, potentsiaalset ainult äh, erasektori osaluse pärast, mida te mainisite, vaid seal võib olla teisi põhjuseid, aitäh. mul on veel üks teine küsimus, te mainisite pikaajalisi investeeringuid, on mitmeid ettepanekuid, et kindlustus- ja pensionifirmad, äh, neid rohkem huvitada pikaajalistest investeeringutest. Nad nõuavad teatud tagatisi ja põhimõtteliselt anname siis riigi poolt tagatised investeeringutele, mida teevad kindlustusettevõtted. ja põhimõtteliselt on siis tegemist toetusega ähm, kindlustusettevõtetele. The, the, the, this function of being a long term see funktsioon, et olla pikaajaline investor kindlustusettevõttele, selle hea pool on see, et kindlustusettevõtetel on antitsükliline roll, nad on tüüpilised institutsioonilised investorid, kes on äärmiselt olulised äh, finantssüsteemile ja investeeringutel, mis on tüüpiliselt äh, pikaajalised nii et isegi ilma tagatisteta on äh, hiljuti olnud selline trend, et suured äh, kinnistusettevõtted äh, tahavad rohkem mm, keskmispikkusega laene ja see võib olla seotud majanduskriisiga. nii ma ei ole kindel, et kindlustussektoril on vaja lisatagatisi, et teha samasuguseid investeeringuid, nagu nad alati on teinud ka minevikus. nii et nad võivad nüüd äh, küsida, aga nad ei pruugi neid saada. nüüd äh, Rahvapartei poolt küsimus. jah äh,, härra Draghi sooviksin teid tänada teie ettekandest, mis on eelkõige, eh, eriti mis puudutab eh, tähtsust pangandussüsteemile. sellega seoses on väga oluline eh, ka hoiustajate usaldus. et hoiustajatel oleks ka usaldus pangandussektoritele ja me töötame nüüd ühtse järelevalvesüsteemi kallal. aga me peame veel ka võtma ette tegevusi eh, seoses eh, kriisilahendusega kui siis määratakse kindlaks, et kõik hoiuse, mis ületavad äh, sada tuhat eurot, neile on tagatis, siis äh, on see muidugi rahustav. härra Draghi, kas äh, meil on võimalik, kui me neid meetmeid edasi arendame, veel võtta lisameetmeid, mis pakuvad rohkem kindlustunnet Euroopa hoiustajatele? üldine tase ja, ja parim kaitse Euroopa hoiustele on see, kui tuua tagasi usaldus majandusse ja lootus selle taastumisse. me peame siin eristama äh, praeguste probleemidega või eristama praeguste ja läinud mineviku probleemide vahel meil äh, peab olema selge hierarhia ja me oleme ka mitu korda öelnud, et peab olema ühelt poolt äh, siis äh, kohustustest vabastamise vahendid ja meil on praegused probleemid me peame olema väga ettevaatlikud, mõeldes äh, kohustustest vabastamisest, kui pank on veel eluvõimeline ja parim vastus sellele olukorrale on, kui meil on teatud kogum instrumente, mis on mõeldud just praeguste probleemide lahendamiseks ja neid kasutada teatud äh, tingimustel ja sellepärast on ka järelevalveasutuste roll niivõrd oluline. aitäh. kas äh, soovisite veel kommenteerida? aitäh. mul on, ma paluksin teilt veel kommentaari Portugali situatsiooni kohta mõned finantsasutused Portugalid pidid kahekümne kaheteistkümnenda aasta detsembris sama laenu ja äh, protsendimääraga viisteist koma viis protsenti. teistes liikmesriikides äh, maksavad ettevõtteid äh, intressimääras, mis on kolm korda madalamad. mida, mida teha, et sellist olukorda vältida? The um, this situation is the product see olukord on finantskriisi tulemus, mis on tekitanud killustumise euroalas. ja kuigi me oleme eh, laenude andmise poolelt näinud paranemist, mis, mis siis äh, puudutab pankasid, siis laenu võtmise poole pealt me ei ole näinud olulist paranemist. ja laenamiskulud on väga erinevad erinevates liikmesriikides. see on oluliselt seotud sellega, me peame aktsepteerima seda, et laenamise risk survel olevas majanduses on kõrgem kui majandustes, mis ei ole sellise surve all. ja teiseks paljud pangad majandustes, kus on äh, surve kõrgem, äh, ostavad äh, rohkem riigi võlakirju. ja ne-, ja siin on intress palju kõrgem kui liikmesriikides, mille majandus ei ole nii tugeva surve all ja äh, küsimus on selles, et kuidas sellest olukorrast välja jõuda. selgeks äh, on siin vaja majanduse taastumist, on vaja eelarve konsolideerimist, äh, vähendada intressimäärasid riigivõlakirjadel ja parandada niimoodi võlga, vabandust, laenude andmist ja võtmist. kas see tähendab, et Scaritrade on siis eh, see, mis eh, takistab VKE-de rahastamist. see on üks eh, alternatiivse investeerimise viis. kui intressimäärad oleksid madalamad, siis laeneksid pangad võib-olla rohkem või madalamate kulude juures. me ei ole päris ei saa olla päris kindel, kas nad laenaksid rohkem, siin tuleb vaadata seda, mis on reaalne risk. kuid eh, jah, kindlasti kui majandus, eh, majanduse taastumine oleks eh, selgemalt näha, siis kindlasti need kulud alaneksid ja ka intressimäärad oleksid madalamad ja kui riskikaal riigi võlal oleks suurem ja selleks pankadele intressimäärad oleksid äh, kõrgemad, kas see parandaks äh, reaalmajandust? kas sellest oleks kasu reaalmajandusele? That's, that's a quite, that's a quite difficult uh,, uh quite difficult question. see on üsna keerukas küsimus, ühelt poolt võiks arvata, et kui teha laenamine riik, riikidele, valitsustele äh, kallimaks, siis peaks äh, laenamine ettevõtetel muutuma odavamaks, kuid kui vähendada äh, kui vähendada kapitali, mis on kättesaadav riikidele, siis see vähendaks ka seda kapitali, mis on kättesaadav reaalmajandusele. lisaks sellele kui lisada riski kaalu eh, valitsustele, valitsuste laenudele, siis see tähendaks, et need oleks kõrgemad eh, riikidele, kus majandus on suurema surve all. nii et nagu te näete, siis need vastused eh, on väga keerulised jah, see on tõepoolest ähm, tõeline äh, segapundar, kust on väga raske välja tulla. Äh, palun, Said El-Kadri. aitäh, eesistuja, aitäh, härra äh, president, sissejuhatuse eest. ma tahaksin rääkida varipankadest. komisjon on vastu võtnud astmelise kava ja määruse eelnõu, mis puudutab äh, raha ähm, turufonde ja äh, on teada, et nad kujutavad endast üsna suurt äh, riski. Nende fondi likviidsus on väga oluline, et seda riski katta nii et äh, siin ei tohi liigselt usaldada välisreitinguid, enamasti rahastavad neid ettevõtteid. ja äh, see võib tekitada liiga suurt tormi neile pankadele või, või on need, neis reiting, nende reitingutes äh, nähakse, et ähm, seda, et kas te ei kui võtta arvesse seda kõikumist, siis võib, võib-olla peaks seda ka hindama et võib-olla saaksime äh, siin sellest alustada, võib-olla on veel teisi instrumente. suur tänu. Äh, SRB väljastas soovituse kahekümnendal septembril kaks tuhat kaksteist ja äh, me järgisime siin keskpank nagu, nagu näiteks USA Föderaalreservi seisukohti, et äh, kus, kus keskpankade roll on äh, majanduses äh, suurem. ja sellised rahaturufondid on äh, ja seega peaksid nad minema samasuguse seadusandluse järg-, alla nagu rahaturufondid ja e, seega peaks nad eristama e, erinevate varadega kaetud võlakirjadest. see on võima-, see on vajalik e, sellepärast, et võimalik on see, et rahad viiakse välja, aga samas ei ole võimalik seda kontrollida samade instrumentidega nagu pankade puhul. Euroopa Komisjon neljandal 4 septembril tegi ettepaneku koostada määrus, mille võtaksid vastu Euroopa Parlament ja Nõukogu rahaturufondide kohta. komisjoni ettepanek näeb ette teistsuguse lahenduse. CINAFid kui selliseid ei keelustata, kuid äh, äh peab varade poolel olema puhveriks, puhvriks kolm protsenti. ehk teisisõnu, need, kes seda määruse sätet ei täida, tuleb äh, viinafiteks ümber konverteerida kohustuslikus korras. Komis-, Keskpank äh, kavatseb äh, anda omapoolse hinnangu komisjoni ettepanekule ja teeme seda kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, seega teie konkreetne küsimus, et kas see kolm protsenti sellest piisab või ei, sellele saate vastuse hiljem ja ma arvan, et praegusest vastusest piisab äh, selleks, et äh, anda teile aimu meie seisukohtadest selles küsimuses. Äh, võib-olla me tahaksime teie seisukohta ikkagi natukene varem saada, sellepärast et meie hakkame asjaga tegelema veel enne järgmist aastat. aga nüüd ALDE fraktsioon ja Olle Schmidt. suur tänu, proua esimees, härra president, ma tahaksin äh, Äh, tahan tervitada teie uut äh, soopoliitikat pangas. Äh, võiks ju öelda, et te võtsite kuulda meie koda ja nõukogu ei võtnud meid kuulda ja ära langenud, täpselt nii oligi see lugu. aga asja juurde millised tagajärjed on täiemahulise pangandusliidu loomisel äh, Euroopa Süsteemsete äh, Riskide Nõukogule. kas äh, see institutsionaalne ülesehitus kujuneb äh, keeruliseks ja kas tekib sellega oht, et kiire reageerimine on tulevikus raskem? ja kuivõrd mina olen riigist, mis on euroalast väljas kahetsusväärsel kombel, Eh, tahan ma küsida, et eh, mis saab siis pankadest eh, väljaspool euroala, kellel on aga harukontorid mõnes euroala riigis, ma küsisin ühe teise mehe käest seda küsimust, ma ei ütle kelle käest, ja ma tõesti ei saa aru, mida saab siis, mis saab nende pankadega, kui nad osutuvad süsteemseid riske kandvaks ja härra president, te ei saa siit kojast minna ära ütlemata mitte midagi eilsete valimiste kohta, meie oleme poliitiline maja ja meie kanname poliitilist missiooni. kui ma vaatan praegu rahatur-, vabandust, turgusid, siis seal on natukene ärevust, kas Saksamaa valimistulemused toovad nüüd Euroopas kaasa suurema finantsstabiilsuse? suur tänu! suur tänu! ma pöörduksin proua esimehe poole ja palun, et ta annaks mulle luba mitte vastata sellele küsimusele ja loodetavasti ta annab mulle selle loa. aga teie küsimuse esimene pool, kuidas äh, süsteemsete riskide nõukogu ja äh, järelevalvemehhanism äh, paralleelselt äh, saavad tegutseda, ma arvan, et see on võimalik äh, paralleelselt institutsionaalses ülesehituses. SSM ähm, on asutus ise, et ESRB on võrgustik. meie võrgustikul on ainult nii-öelda pehmed pädevused, ühtne järelevalvemehhanism langetab siduvaid otseseid järelevalvemehhanism puudutab ainult euroala süsteemsete riskide nõukogu, aga tervet Euroopa Liitu. SSM hakkab täitma mõningaid äh, süsteemsete riskide nõukogu äh, ülesandeid äh, pangandusjärelevalve osas ja jagab siis pädevust siseriiklike makromajandusliku äh, usaldatavusjärelevalve koostajatega. ESRB Äh, ülesanded, mille annab äh, kapitalinõuete neljas direktiiv ja CRR, jäävad meie pädevusse. väga oluline liikmelisuse kattuvus on tõesti äh, meie nõukogu ja järelevalvenõukogu vahel selleks, et tagada, et väga oluliste makromajanduslike, makrotasandi usaldatavuse järelevalvete osas oleks järjepidevus ja hiljuti on Teaduslik Nõuandekomitee oma aruande avalikustanud selles küsimuses ja ma arvan, et te võiksite seda lugeda, see on päris hea taustadokument. ja siis te küsisite mu käest küsimuse nende pankade kohta, kes ei ole euroala äh, liikmesriigis tegutsevad pangad, kuid kellel on harukontorid euroala liikmesriikides. sellisel juhul peetakse järelevalvet äh, samamoodi nagu praegu nimelt on järelevalvenõukogud, kuhu kuuluvad äh, siis äh, päritoluriigi ja asukohariigi äh, järelevalvajad ja selles osas mitte midagi ei muutu, ainus erinevus on see, et enne olid siseriiklikud järelevalvajad meie pool, tulevikus on tegemist siis kesksete järelevalvajatega ähm, ühtse järelevalvemehhanismi raames, nii et põhimõtteliselt ei muutu mitte midagi, suur tänu! härra Schmidt, ma tahaksin korrata oma küsimust. Teie vastate, et teie meelest ei teki selle uue raamistikuga mitte mingisuguseid probleeme äh, selles mõttes, et jätkuvalt saame me rasketel aegadel reageerida väga kiiresti. tõesti, ma ei näe siin mingisugust otsest probleemi kui meil läheb hästi tõhusa SSM-i loomine, siis raskusi ei pea tekkima ei peaks tekkima. osa edust aga sõltub just nimelt sellest, äh, millele te viitasite. me peame tegutsema kiiresti, sõltumatult ja ilma huvide konfliktita ja sellest vaatevinklist äh, on praegune raamistik äh, eri, eelmisega võrreldes parem, aga arvestades seda, milliseid probleeme meil sellega on, peame muidugi eh, väga ettevaatlikud olema, et, eh, et see keskne süsteem ei aeglustaks otsuseid ja et neid otsuseid saaks ikkagi võtta sama kiiresti vastu ja et need rakendatakse sama kiiresti ka liikmesriigi tasandil. Eh, proua esimees ütleb, ega me sellega ei eelda, et komisjoni ettepanek on ju ometigi ideaalne, me ei ole veel hakanud asjaga üldse tegelemagi roheliste nimel Philipp Lambert. tere pärastlõunat, härra president, härra kõneleja ütleb, et kõikide elu lihtsustamiseks ta küsib inglise keeles küsimuse. kõigepealt eh, kindlustus Omnibus kaks. see niisama, nii-öelda volatiilsuse tasakaalustaja. tundub, et äh, turgudel eh, on volatiilsuse äh, lämmatamine olnud ainult ühesuunaline äh, nimelt äh, näiteks välkmüükide puhul äh, jah, ta võib-olla toimib, aga mullide vastu ta ei tee mitte midagi, nii et süsteemsete riskide vaatevinklist minu meelest äh, peaks sellele lähenema mõlemalt poolt ja teine küsimus pankade kohta. Teie kaasmaalane Ecofini kohtumisel ütles Vilniuses, et Euroopas on saa-, saavutatud suurt edu selles mõttes, et äh, pangad on jõudnud äh, kolme koma seitsmekümne viie protsendi äh, võimendi tasandile, tegelikult on see aga üsna äh, madal, mida te arvate nendest mõtetest, et me ei ole kõigepealt olnud kapitalinõuete direktiivis selles osas piisavalt piisavalt kiired ja eh, kas te tõesti arvate, et eh, see tekitab stabiilsust ja vähendab eh, vähendab seda pankade poolset vastupanu laenu andmisele. kõigepealt me peame tagama selle, et igasugune meede, mis peaks viima lühiajalise volatiilsuse lämmatamisele, ei tekita motivatsiooni kindlustusettevõtteid alakapitaliseerida või tõsta sellega seotuid riske. ja teine küsimus, me jõuame konkreetselt teie küsimuse juurde, meetmed peavad olema sümmeetrilised, mitte asümmeetriliselt. see tähendab seda, et puhver tuleb luua siis, kui majanduslikud tingimused seda soosivad. ja kolmandaks, meetmed peavad olema läbipaistvad ja see tähendab seda, et investoreid peab pidevalt teavitama nende meetmete majanduslikust mõjust äh, ettevõtete bilanssidele ja neljandaks äh, haavatavus ja see on ju iseenesestmõistetav, aga tuleb siiski korrata, et ega äh, haavatavust ei tohiks panna kalevi alla. ja nüüd teie küsimuse teine pool. üsna mitu arvu Äh, liikus ringi õige äh, finantsvõimenduste määra osas. Baseli komisjon ütles kolm protsenti, siis oli kuulda viiest protsendist äh, kui võimaliku finantsvõimenduse määrana, kui määrast. kui me vaatame finantsvõimenduse määra, siis me tegelikult jälgime ka võrdlusi rahvusvahelisel tasandil ja üks, mida tihti öeldakse, on see, et finantsvõimenduse määr on Ameerika pankades väiksem kui Euroopa pankades. aga siin me peame olema jällegi väga ettevõtlikud, sellepärast et, ettevaatlikud, sellepärast et aruandluspõhimõtted on erinevad üle Atlandi. kui me eh, võtame tuletusinstrumentid ilma eh, võrgustamata, mis on Ameerikas praegu äh, Äh, siis oleks tegel-, äh, tavapärane, siis oleksid need arvud üsna sarnased. finantsvõimenduse osas me peame praegu, teeme praegu mõttetööd ja, ja äh, tegelikult rohkem praegu on argumente selleks, et suhtuda sellesse natukene karmikäelisemalt, kui olla väga äh, lõtv nendes küsimuses, aga liiga karmid finantsvõimenduse määrad äh, hakkavad likviidsust mõjutama, see on selge ka ja eriti öö, äh, väikese tulususega instrumentide puhul, kuigi nemad on tihti need, mis äh, likviidsust toovad turgudele. täpsemalt siis pangad. kui finantsvõimenduse määr on liiga karm siis nad äh, lükkavad kõrvale näiteks repotehingud, äh, mille tootlikkus on väga väike. miks ma sellest räägin? sellepärast, et me peame olema väga ettevaatlikud äh, erinevate finantsmäärade mõju osas turgudel, mis on olulised rahanduspoliitika jaoks, mis on üliolulised erinevatel ja mitmetel põhjustel kuid mis on turud, mis suurt likviidsust süstivad turgudele kuid kus siiski äh, tulusus on suhteliselt väike. me peame tagama selle, et meie oma finantsvõimenduse määraga neid turge ei hävitaks. ja sellepärast äh, me peame piirama äh, väga paljude tehingute puhul vastaspoolte arvu. nii et see on asi, millele me oleme palju mõelnud, aga see ei ole sugugi nii lihtne, kui võiks esialgu arvata, kui me isegi arvasime alles hiljuti veel nii et meil ei ole täpselt sel-, seisukohta. Baseli kom-, komitee kolm protsenti ettepanek, eh, see eh, väärib eh, kaalumist ja muuseas on euroalas pankasid, kus määr on isegi väiksem kui kolm protsenti. kas te kavatsete poliitilise suunise esitada selles küsimuses? küsib härra Lamberts. Äh, härra Draghi vastab, et ei, see praegu meil järgmises aastas kavas ei ole, me võtame selle arvesse ja äh, järgmise nõukogu äh, siiski juhtkomitee kohtumisel, mis on veel enne nõukogu kohtumist, tuleme selle asja juurde. proua esimees, kui ma võin Äh, sekkuda, siis parlament on tegelikult äh, riskikaalude osas äh, hoidnud pidevalt silma peas, sellepärast et poliitikad, poliitikud üsna tihti suurte varade puhul, näiteks kinnisvarad, VKE-de laenud, ja nii edasi on väga varmed riskikaaludega, riskikaale näperdama ka neljandas kapitali äh, äh, kapitalinõuete direktiivis sellele keskendusime ja ma arvan, et äh, äh, grupi äh, kompensatsioonid ei ole siin hea lahendus, aga nagu me ütlesime, me tegelesime sellega neljanda kapitalinõuete direktiivi osas ja võib-olla peaks erinevad finantsvõimluse määrad olema erinevate sektorite jaoks ja see võib-olla lahendaks selle probleemi, et mõned tooted lihtsalt kaovad me võime rääkida näiteks seda, et panga erinevad sektorid peavad mingist konkreetsest määrast kinni pidama ja teised mitte. nii palju oleme meie sellele mõelnud, härra Draghi. üks finantsvõimenduse määra kõige paremaid aspekte on see, et see on lihtne kontseptsioon. inimesed saavad sellest väga hästi aru ja see on kindlasti kontseptsioon, milles ei tule riskikaalu arvestada see asi on üsna hästi mõistetav ja ütleb kõigile nii mõndagi. nüüd, kui me toome eh, erinevate tegevuste jaoks sisse erinevad finantsvõimenduse määrad, siis tuleb jälle olla varma, eh, valvas sellepärast, et hakatakse siis eh, varasid erinevatesse sektorisse jagama, hakatakse nii-öelda optimeerima finantsvõimenduse määra järgi ja selle tulemuseks võib olla see, et äh, enam ei olda huvitatud ühtsest kontseptsioonist ja et kõik läheb jällegi panga juhatuse valikute öö, äh, otsustada. nüüd konservatiivide nimel Ashley Fox. suur tänu, härra Draghi, te viitasite oma avasõnavõtus äh, Solvency kahele ja ma tahaksin selle kohta esitada teile kolm küsimust mul oli suurepärane võimalus pea neli aastat äh, selle asjaga tegeleda ja ausalt öeldes mul on ka suur soov nagu teilgi see asi ühele poole saada. nüüd seadusandlus ise, kas äh, te ütleksite, kas te arvate, et oleks vajalik, et Euroopa Parlament ja Nõukogu äh, seda nii detailselt praegu äh, menetleks või meeldiks teile pigem see, et äh, reguleerija ise otsustab detailide osas? eriti räägin ma siin sellest, et kas teie meelest on õige see, et meie peaksime rääkima konkreetsetest protsentidest kindlustajate juures, mis peaksid olema nendele hoiustatud teatud varadena või on see asi, mille peaks otsustama reguleerija? ja kui me selle seadusandlusesse kirjutame sisse, kas see tekitab äh, riske tuleviku jaoks? teine küsimus milliseid riske näete teie selles, et kui me Solvency kahte rakendame, et me siis hakkame infrastruktuuriprojektidesse rahastamist kahjustama, see on väga paljude saadikute seisukoht, kes selle seadusandlusega tegelevad ja kas see omakorda äh, tekitab riski Euroopa majandusele ja minu kolmas punkt puudutab äh, krediidireitinguid äh, krediidireitingu agentuuride kolmandas paketis me ütlesime, et igasugused viited krediidireitingule Euroopa seadusandluses tuleks aastaks kaks tuhat kakskümmend välja võtta. aga samas Solvency kahes kirjutame me seadusandlusesse rohkem viiteid krediidireitingutele nii et ma tahaksin teie seisukohta teada selles küsimus, kas on mõistlik, et parlament seda teeb ja kas te arvate, et need konkreetsed viited krediidireitingutele Solventsi Äh, Solvency kahes võiksid riske suunata. Äh, kui me ütleme, et investorid ei saa äh, millessegi väiksema reitinguga kui kolm B investeerida, et me, kas me sellega ei kahjusta tulevikus Euroopa turge? härra Draghi. milline on optimaalne tasakaal reguleerija otsustus äh, õiguse ja seadusandluse detailsuse vahel. Äh, tegelikult on see nii väga paljude asjade puhul, nii et kui me anname reguleerijale vabad käed täiesti, siis on tulemuseks äh, see, et äh, seadusandlust rakendatakse omavoliliselt. kui meil on aga seadusandlus kivisse raiutud igas detailis, siis võib sellega kaasneda Äh, antud valdkonnas, nagu seda on äh, siis meie valdkond, mis on pidevas muutuses, võib tulemuseks olla see, et äh, seadusandlus jääb ajale jalgu. nii et kus see tarkus lasub, seda on väga raske leida. ideaalne oleks see, kui me reguleerija omavoli saaksime piirata ja samas võtta vastu seadusandluse, mida saab lihtsalt kohandada muutuvatele, muutuvatele oludele. praegu kõikides teistes valdkondades aga, aga harmoneerituma ühtsema süsteemi puhul, nii et kui me Solensi kahe puhul nüüd teistmoodi käituksime, siis see pide-, põhimõtteliselt läheks vastuvoolu. Äh, üldise vooluga finantsseadusandluse osas. nüüd teie teine küsimus, et kas Solvency kaks vähendab kindlustajate võimalust äh, äh, tagada majandusele pikaajaline finantseering. meil ei ole tõendeid selle kohta praegu. kindlustajad investeerivad jätkuvalt kesk- ja, ja pikas perspektiivis ja nende investeerimispoliitika aluseks on see, et nad peavad kohustuste ja varade kestuse siis likviidsusega ühtlustama. nüüd praeguses madalate intressimääradega olukorras jah, teatavad riskid on ja seega lühiajalistes aruteludes pole kasutatud pikaajalise tagatiste paketi osas äh, sellele, et me kapitali kergendamismeetmeid peaksime vastu võtma, seda me ei tohiks ka unustada. Te küsisite ka, et kas meil on seisukoht selles osas, et kas riskikaalu peaks seadusandja või EIOPA seadma krediidireitingute kohta ma küsisin ja et kas on kohane see, et me viitame Solvency kaks seadusandlus Omnibus kahe osas konkreetsetele krediidireitingutele, eh, kuigi me just oleme öelnud, et me peaksime need aastaks kaks tuhat kakskümmend välja võtma seadusandlusest, kas on teie meelest kohane, et krediidireitingule viidatakse seadusandluses? härra Draghi ütleb, et äh, me ei ole sellele veel mõelnud, aga võtame teiega ühendust niipea, kui oleme asjast rääkinud, suur tänu! Meanwhile we are building in a triple B threshold which et äh, see kolm äh, B lävendi ülesehitamine toimub, kuid samas vähe on neid asutusi, mis sellele vastavad härra Hurtis, palun. Huntis. aitäh. umbes kaks kuud äh, tagasi esitasin küsimuse, et kuidas äh, te hindate need niinimetatud äh, punaseid laene Kreekas? need viiskümmend miljardit, mis olid suunatud äh, pankade rekapitaliseerimisele, kui need ei ole piisavad, mis siis teha? nüüd on kaks kuud mööda läinud ja ma ei tahagi äh, uut küsimust esitada, vaid kordan sedasama küsimust. Te ütlesite, et teile valmistab samuti muret see äh, punaste laenude küsimus, kuid üldiselt Kreeka krediidisüsteemi suhtes te väga muret ei tundnud ja tahaksingi teada, milline on teie nägemus täna. teine küsimus äh, mm, puudutab äh, nende punaste laenude osakaalu Kreeka bilansis. kas te näete, et äh, see on ohuks Kreekale, et ta võib niimoodi eurotsoonist välja jääda? nüüd Kreeka Pank ja BlackRock, kuidas äh, see summa, mis on praegu ette nähtud, kui see ei ole piisav, siis eh, kuidas on võimalik panku päästa, millisel viisil? Well, we never discussed the specific bond. me ei ole ESRB-s seda tüüpi laen konkreetselt arutanud, kuid pean ütlema et äh, me ei ole praegu selles faasis, kus me räägime uutest finantsvajadustest Kreeka puhul. meil äh, oli programm, mis äh, jätkab, mis jätkub kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, et praegu ei ole kindlasti õige aeg öelda, ähm, kas rahast piisab või mitte nüüd rääkides konkreetsetest laenudest, ähm, me ei ole nendest ESRB-s rääkinud ja te küsisite äh, ka äh, Kreeka Keskpanga järelevalve kohta. kas ma võiksin paluda, et te kordaksite küsimust? hea meelega. ma mõistan, et äh, meie koosolek on juba pikaks venimas Kreeka panga eh, kohta koostatud analüüs eh, keskpangas näitab, Euroopa Keskpangas eh, näitab, et siiski tekkimas on puudus, vahendite puudus ja BlackRock analüüs näitab sedasama, kas te olete sellega nõus? No, at the present time we haven't really faced this praegu pean ütlema, tõepoolest ei ole selle teemaga kokku puutunud äh, ja praegusel hetkel vahendid on piisavad vastavalt programmi vajadustele. Right, thank you uh, and now aitäh. nüüd Euroopa mm, Rahvaerakonna nimel Werner Lange, palun. härra president, ma ei ole kindel, kas ma sain teist õigesti aru mis puudutab äh, rahaturufonde ja komisjoni regulatsiooni ettepanekut varipanganduse kohta. kas ma sain õigesti aru, et nõukogu, et te olete nõus nõukogu ettepanekuga, et äh, rahaturufondidele peaks äh, paindlikud väljamaksed pigem keelama, selle asemel, et neil, neile veel lisada riskimarginaal kaks-kolm protsenti nüüd, äh, mis puudutab äh, äh, kesksete vastaspoolte riske, siis see niinimetatud netting, mida kasutatakse USA-s, on palju riskantsem kui ZZP-de puhul. kui ma õigesti aru sain, siis viiendal septembril kaks tuhat kaheksa si-, äh, siis oli üks koma kakskümmend seitse protsenti riskidest, eelkõige äh, mis puudutab äh, ähm, tuletisinstrumente, siis äh, need olid just USA pankade, mm, pankades oli see probleem kõige suurem selle netingu äh, puhul. mind huvitaks, kuidas äh, siis võttes arvesse riske äh, Äh, kuidas seal peaks kriisilahendus välja nägema? eelkõige ettevõtete puhul. ja kolmas küsimus. Äh, siin juba mainiti äh, Baseli komiteed ja riigi võlakirjade riski hindamine, see on ju endiselt väga keeruline ja teie osalesite ju ka Baseli komitee töös. kas on mõeldav, muidugi mitte nüüd äh, lühiperspektiivis, vaid äh, pikk, pikemas perspektiivis, et see nulli, et see äh, riskihinnang null riigivõlgadele, et see muutuks realistlikumaks, võib-olla saaks sellega pikaajaliselt ühe probleemi lahendada? aitäh nüüd, äh, mis puudutab äh, rahaturu vahendeid, äh, ma juba ütlesin ennem, milline on meie seisukoht, et siinevide puhul nad peaksid alluma samadele regulatiivsätetele nagu pangad ja peaks olema siis ka ette nähtud nende varade soetamine seadusandluses ja kindlasti siin arenguruumi on, nagu ka proua esinaine ütles siis vastava ettepanekuga. nüüd rääkides tuletisinstrumentidest, üks parimatest arengutest pärast finantskriisi on see, et kõik standardsed tuletisinstrumentide Ähm, lepingud nüüd lähevad läbi kesksete ähm, vastaspoolte ja mittestandardsed tuletisinstrumendid, äh, nende puhul kasutatakse äh, siis eraldi kliiringut, kus on ka äh, siis rangemad kapitalinõuded kuigi protsess praegu jätkub. ilmneb, et äh, ülemaailmsel tasandil on äh, see palju keerukam, kui me kõik oleksime arvanud, eriti teie. Teie olete ju selle teema raportöör. nii et äh, ma arvan, et me peame tööd jätkama sel teemal arvestades neid kahte vaatevinklit, esiteks äh, maksimaalne läbipaistvus ja teiselt poolt äh, peaksime tegelema sellega, et kesksed vastaspooled äh, võivad ise muutuda süsteemse riski allikaks. tänu Emirile on Euroopas nüüd kättesaadav, kättesaadavad palju äh, enamad kvalitatiivsed andmed. Äh, ESMA ning ESRB saavad neid andmeid oma analüüsis kasutada. ja tänu Emirile on äh, meil võimalik siis analüüsida seda, et millised ülekandumisohud ja riskid üldse olemas on e SRB-l on kohustus hoiatada ja soovitada kõigile asutustele Euroopa ning riigi tasandil äh, vajadusel ning samuti luua dialoog, äh, alaline dialoog äh, ja te teate, et SRB Emiri kohaselt omab kohustust anda makrousaldatavuse kohta, tsüklilisuse kohta ning kaastoimevõime kohta keerukas küsimus, puudutab ähm, riskikaale. viimasel haldusnõukogu kohtumisel üheksateistkümnendal septembril ekspertide rühm, äh, kaasa arvatud teadlased, tõi, esitasid aruande sel teemal ESRB äh, haldusnõukogule ja see oli vägagi viljakas arutelu sellel kohtumisel. see arutelu, see, see aruanne on heaks lähtekohaks selleks, et äh, vaadata, kuidas riske on võimalik äh, leevendada, kuid äh, mingeid, mingeid poliitilisi samme ei ole SRB poolt ette nähtud ei ole ka hoiatust või soovitust plaanis ega mingeid teisi formaalseid äh, ametlikke samme. kuid kindlasti me selle teemaga tööd jätkame selleks, et äh, välja tulla aruandega, mis puudutab äh, just selle küsimuse teaduslikku külge. ja tahaksin komisjonile kindlasti tulevikus kõikidest edusammudest teada anda. see kindlasti ei juhtu aga enne kui äh, bilansi äh, ähm, hinnang ning äh, stressitest on läbi viidud. suur tänu. Te vastasite küsimustele päris pikalt, kolm tundi, nii et aitäh kogu selle info eest, mis me teilt saime. ja kohtume õige peatselt jälle So that's it until tomorrow at nine. et jätkame oma koosolekuga homme kell üheksa.